Chyba możemy zaczynać. daamid ja härrad, ma arvan, et me võime tänase koosolekuga alustada. tuletaksin kõigile meelde, et me peame kontrollima ka kõigepealt ära selle, kas hääletussüsteemid toimivad, aga teeme seda natukene hiljem. tervitan teid siis kõiki pärast suvepuhkuseid tagasi Brüsselis ma loodan, et äh, puhkus läks hästi, olete värskelt valmis jätkama tööd ja tervitan siin äh, kõiki assistente, külalisi, tõlkemeeskonda, kõiki komisjoni töös osalejaid. ja läheme edasi esimese päevakorrapunkti juurde, päevakorra kinnitamine. Teil on võib-olla jõudnud sekretäriaadi teade juba selle kohta, et on üks muudatus meil eelarves nimelt see puudutab põllumajandussektori tulevikku puudutavad punktid, see on edasi lükatud homme kella üheksaks. sellele järgneb STOA uuring täppispõllumajandus ja põllumajanduse tuleviku kohta Euroopas aga selle STOA uuringu tegelikult toome tänasesse päevakorda ja siis üheteistkümnenda päevakorrapunkti asemel selle mesindussektori väljavaadete ja probleemide asemel, mis on edasi lükatud äh, homsesse. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis me võtaksime selle niimoodi vastu, selle päevakorra. juhataja teadaanded, äh, tänane äh, koosolek antakse üle ka internetis. Tšehhi, Malta ja iiri keeles tõlget ei ole. kolmas päevakorrapunkt, koosolekute protokollide kinnitamine kaheteistkümnendast juunist ja üheksateistkümnendast, kahekümnendast juunist, nii nagu ikka teeme nende protokollidega. ja sellega on korras, läheme siis nüüd päevakorrapunkti juurde number neli, Euroopa Liidu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta üldeelarve. meie arvamuse koostajaks on Tibor Šani ja härra Žani teil on siis sõna, nagu te ilmselt veel äh, mäletate, üheteistkümnendal juunil esitati see arvamus konkreetsete äh, ettepanekutega siis äh, eelarve osas komisjoni poolt. ma ei tea, kas raportöör tahaks lühidalt võtta sõna Teil on sõna, härra Šaani, kui te soovite. suur tänu, äh, härra esimees, aga mina tervitan siin kõiki pärast seda ilusat suvepuhkust ja teen väga lühidalt, nii nagu palusite. Äh, tegelikult äh, see suurepärane suvi ei andnud konsultatsioonidele midagi eriti juurde, aga viimastel päevadel on äh, kolleegid äh, üles näidanud suur pühendumist äh, kogu sellele teemale ja ma tahaksin eriti tänada Katriinat, Marseid ja Pušekit, kes tõesti on olnud vabandust, kes on ära teinud väga suure töö selleks, et jõuda selle hääletuseni. ja ühtlasi ma arvan, et me võiksime peaaegu kõik erinevad äh, seisukohad võtta meie arvamuse sisse fraktsioonidelt ja, ja ma arvan, et siin äh, on nüüd äh, sees tegelikult kõik need punktid, millest me oleme viimase aasta jooksul rääkinud. hääletusnimekirjas on väga palju plusse, see on positiivne hääletusnimekiri seega ja ma paluksin siis, et te lähtuksite arvamuse koostaja seisukohtadest, jääd, jääge positiivsele meelele ja suur tänu! suur tänu! sellisel juhul lähemegi siis hääletuse juurde. muudatusettepanek number üks. härra Viigasse muudatusettepanek poolt, vastu, ära tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek number viis poolt, vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu võetud. muudatusettepanek number üheksa poolt, vastu võetud ühesõnaga, me peame hääletama muudatusettepanekut number kolm. muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu võetud. mis tähendab seda, et nüüd siis järgmisena muudatusettepanek kuus muudatusettepanek number kuus poolt, vastu võetud kompromiss üks, elektrooniline hääletus. hääletus avatud, kompromiss number üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud mis tähendab seda, et järgmisena muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, kontrollime. elektrooniline kontroll, hääletus on avatud, muudatusettepanek kuusteist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kompromiss, muudatusettepanek kaks. hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu võetud. kompromiss muudatusettepanek kolm, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud ja läheme edasi, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu võetud neljas kompromiss elektrooniliselt hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli härra Puuda poolt vastu võetud. kompromiss viis, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. ja nüüd siis kompromissmuudatusettepanek kuus hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. edasi, muudatusettepanek nelikümmend üheksa härra Žanilt ja härra Kabutalt poolt vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime palun elektrooniliselt, viiskümmend kaks, hääletus on avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, hääletus avatud lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, härra Jaar, proua Mäkines poolt, vastu võetud. ja nüüd võime siis minna kogu arvamuse hääletuse juurde. poolt. vabandust, elektrooniliselt hääletus avatud. hääletus lõppenud kordame seda hääletust, palun, sest meil tekkis siin tehniline probleem. kordame siis lõpphääletus, arvamus muudetud kujul, hääletus on avatud. kas jõudsite kõik hääletada? sellisel juhul hääletus lõppenud. suur tänu see on vastu võetud. Läheme edasi, kolleegid, päevakorrapunkt number viis. jällegi on tegemist äh, arvamusega ja raportööriks on jällegi Tibor Šaani. ma arvan, et härra Šaani, kas te tahate sõna võtta veel? ei? no sellisel juhul läheme hääletuse enda juurde hakkame pihta. kuus, kaks, kuus, neli poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kaks, kolm, kaheksa, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kuuskümmend neli, üheksa, vastu võetud kuus, kaks, nelikümmend vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm viis poolt, vastu ja tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kaks, kolm, kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend viis vastu võetud. kuus, kaks, kolm, neli poolt vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt vastu võetud viisteist, seda me ei pea hääletama, sellepärast et kaksteist võeti vastu. nüüd kuusteist poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, kaks, null, seitse härra Jaarilt vastu võetud, muudatusettepanek mille lõpus on seitseteist poolt vastu tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, kaks, null üheksa poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kaks, kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kaks, üksteist poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kaks üksteist kordame, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kaks, null, kuus poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kaks, null, kaheksa poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kaks, üks, neli poolt, vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, kaks, kakskümmend üks, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kakskümmend kaks, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kakskümmend kolm, poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, nelikümmend seitse, raportöörilt poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kümme ja kuuskümmend kaks kolmteist, need on identsed muudatusettepanekud, hääletame koos poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kakskümmend neli poolt, vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu kontrollime palun muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kakskümmend viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kontrollime igaks juhuks, aga kuuskümmend kaks, kakskümmend kaks poolt vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend, vastu võetud. raportöör ei toetanud iseenda muudatusettepanekut, aga hea küll, viiskümmend üks poolt vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, viiskümmend kaks poolt, vastu võetud. kuuskümmend kaks, viiskümmend kolm poolt, vastu võetud. kuuskümmend kaks, viiskümmend neli poolt, vastu võetud kuuskümmend kaks viiskümmend viis poolt vastu võetud, kuuskümmend kaks viiskümmend kuus poolt vastu võetud, muudatusettepanek kuus kaks null null, härra Žani ja härra Bogovitšilt vastu võetud, muudatusettepanek kuus kaks null kolm poolt vastu peame kontrollima seda, palun. kuus, kaks, null, kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. hea, et kontrollisime. muudatusettepanek kuus, kaks, null, neli poolt, vastu võetud nüüd edasi. härra Andreu ja härra Denano, raport kuus kaks null viis poolt, vastu. tagasi lükatud. aga kontrollime seda ka igaks juhuks. nii et hääletus avatud, muudatusettepanek kuus kaks null viis. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus kaks üks kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kakskümmend kuus poolt vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kakskümmend seitse poolt vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt vastu, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, raportöörilt poolt, vastu võetud. muudatusettepanek null kaks poolt, vastu võetud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 vabandab esimees, vahele jäi muudatusettepanek kuus, kaks, kuus, seitse poolt, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kuus, kaks, üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. sellega on see hääletus läbi selles konkreetses punktis ja jõuame päevakorrapunkti juurde number kuus ja ma tahaksin äh, tänada raportööri härra Žanit eelnevate kahe raporti koostamise eest. ma ei tea, kas härra Žani tahab veel midagi öelda, kui tahate, siis palun. härra Žani jah, tahtsin äh, tänada kõiki, võib-olla sümbaalselt ütleksin on passaran. Läheme edasi. hääletuspunkt number kuus nimelt teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kaotamist, kasutamist, eh, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks. raportööriks, eh, arvamuse koostajaks, vabandust, on härra Puuda ja, ja härra Schreier on eh, ju õiguskomisjonis siis vastutav raportöör. härra Puuda kas äh, te tahate midagi sissejuhatuseks öelda antud teemal? härra Kuuda, palun. härra Kuuda ei taha sõna saada, seega mulle tundub, et võime minna kohe hääletuse enda juurde. daamid ja härrad, me teeme teile ühe ettepaneku, nimelt et esimesed muudatusettepanekud võtaksime me plokis kuni, neid on päris palju siin, kuni muudatusettepanekuni sada üheksakümmend seitse. ja teeme ettepaneku, et need kõik võiks hääletada plokis. hääletus avatud, plokk hääletus kus on kõik muudatusettepanekuni, kuni muudatusettepanekuni sada üheksakümmend seitse, härra Caputo on peaasjalikult need kõik esitanud. nii et blogis hääled avatud. hääletus lõppenud. ja need muudatusettepanekud on tagasi lükatud mis tähendab, et järgmisena hääletame muudatusette, ülejäänud ettepanekuid. muudatusettepanek seitse, härra Erdosse muudatusettepanek poolt, vastu. kontrollime, kolleegid, elektrooniliselt hääletus on avatud, muudatusettepanek seitse. hääletus lõppenud vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend üks ja üheksakümmend kaks, identsed poolt, vastu võetud. muudatusettepanekud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa ja sada viiskümmend on identsed poolt, vastu võetud. sada viiskümmend üks ja sada viiskümmend kaks identsed jällegi poolt, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks ja sada kuuskümmend kaks ja sada kuuskümmend kolm üheskoos poolt vastu võetud, sada kuuskümmend neli ja sada kuuskümmend viis identselt poolt vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt vastu tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt vastu tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatus number üks ja siis sada seitsekümmend ja sada seitsekümmend üks poolt vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa härra Nekofilt poolt vastu tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend poolt, tagasi, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaks ja sada kaheksakümmend kolm, identselt poolt, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis ja sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa ei hääleta, see on tehniline muudatusettepanek, sada üheksakümmend üheksa sama lugu, nüüd siis kakssada poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, number kaks, poolt, vastu. kontrollime palun elektrooniliselt muudatusettepanek number kaks. hääletus on avatud tundub, et võeti vastu, aga kontrollime igaks juks siiski üle jõudsite hääletada, hääletus lõppenud, vastu võetud. saali vasakpool äh, hääletati väga loiult ja sellepärast ma tahtsin kontrollida. igal juhul vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu võetud. neljas poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu võetud, teine osa härra Flanagani oma poolt, vastu, tagasi lükatud muudatusettepanekud viis ja kakssada neli identsed poolt, vastu võetud, kakssada viis, kakssada kuus identsed samuti poolt, vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanek number kuus, härra Ertuselt poolt vastu võetud. ja nüüd siis hääletusele lõpparvamuse muudetud kujul. ja hääletus avatud, muudetud kolm. hääletus lõppenud. vastu võetud. E, arvamus on vastu võetud. härra Buda, raportöör, kas te sooviksite sellega seoses midagi öelda? aitäh, esimees, tahaksin lühidalt tänada kõiki kolleege, kes aitasid arvamuse eelnõu ette valmistada. olen selle koostamisel arvestanud vajadust tugevdada Euroopa Parlament, parlamendi rolli delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel ning lähtunud ka meie regulats-, regulatsioonidest. aitäh! aitäh! aitäh! oleme lõpetanud äh, hääletuste ploki, mis tähendab, et saame nüüd liikuda edasi sisulise arutelu juurde järgmistes punktides. järgmiseks päevakorrapunktiks on seitse soovitus läbirääkimisvolituste kohta Euroopa Liidu ja Austraalia kaubandusläbirääkimistel. raportöör arvamuse osas on härra Andrieu tegemist on olulise arvamuse eelnõuga, sest me teame, et Austraalial on väga tugev positsioon maailma põllumajandusturul, nii et peaksime põhjalikult kaaluma kaubanduskokkulepet Austraaliaga. oluline on samuti see, et meie hääl, meie seisukoht kõlaks ning läheks arvesse selle leppe sõlmimisel. ning me, meilt on palutud arvamust, Intakomisjon on juhtivkomisjon, me peame oma tööd tegema üsna kiiresti, sellepärast et et arvamust peab vastu võtma nii Intakomisjon kui ka see tuleb vastu võtta täiskogul. muudatusettepanekute osas ei ole neid võimalik läbi kaheksakümmend neli AM süsteemi vastu võtta. sekretäriaat annab teile e-posti teel informatsiooni, kuidas Wordi dokumendi vormis muudatusettepanekuid esitada. ning muudatusettepanekud tuleb saata sekretäriaadile esimeseks septembriks kell üksteist, see on tähtaeg. härra Andrei ei ole ise täna kohal ja ei saa seetõttu oma seisukohta ise esitleda. ent härra Denano teeb seda tema nimel ning ma annangi härra Denano teile sõna. aitäh, härra esimees. tõesti, Erik ise ei saanud äh, tulla siia. ja ma loen teile ette tema arvamuse eelnõu, mille ta ise kirja pani ta ütleb, et põllumajandus on täiesti selgelt selle leppe kõige tundlikum osa. Austraalia töötab välja palju põllumajandustooteid, mida nad üritavad eksportida, tegemist on kolmanda riigiga suhkruekspordi valdkonnas pärast Brasiiliat ja Taid. ka loomakasvatus on seal väga tugev, toodetakse nii lambaliha kui veiseliha kuuskümmend protsenti, millest eksporditakse. Austraalia on maailma teine veiseliha eksportija pärast Brasiiliat ning äh, ekspordina ning äh, kaks tuhat kuus äh, Uruguay ekspordirühma loojana on riik huvitatud põllumajandusturgude liberaliseerimisest maailmas ning kasutab kõiki kvoote, mis neile on eraldatud ning äh, üritab maha võtta Euroopa tollitõkkeid. ning Austraalia, kui äh, lepe sõlmitakse, saab sellest rohkem kasu kui Euroopa Liit, sest äh, avaneb Euroopa Liidu viiesaja miljoni tarbijaga turg ja samas Euroopa Liit saab juurdepääsu ainult kahekümne kolmele miljonile Austraalia tarbijale. läbirääkimiste avamisel sooviksin et arvestataks meie komisjoni soovitusi. tuleks vältida tasakaalust väljast lepingu tingimusi ning põllumajandus, põllumajandust ei tohiks muuta nii-öelda vahetuskaubaks või vahetuspeenrahaks Austraalia turule juurdepääsu saavutamaks nii lamba kui äh, veiseliha valdkond, teravili ja tur- ja suhkur peaksid kõik olema vaadeldud äh, tundlike küsimustena selle leppe sõlmimisel. lisan, et äh, tundlikumad küsimused kiitse ja lamba ja, ja veiseliha, et need, neil peaks pöörama erilist tähelepanu soovin, et arvestataks olemasolevate lepete saa-, raames Austraaliale tehtud soodustusi ning sooviksin anda märku läbirääkijatele vajadusest arvestada Brexiti mõju, et liidu turg väheneb. ning kui jõutakse kokkuleppele, siis ei peaks see käsitlema mitte ainult tolli, tolle, vaid ka mittetollilisi barjääre, näiteks tervis, loomatervise nõuded eh, ja muud niisugused nõuded ja geograafilised tähised, et need peaksid kindlasti olema leppes käsitletud, ilma selleta lepet sõlmida ei saaks, see on Erik Andri arvamus, aitäh. aitäh. ning nüüd jõuame arutelu etappi ning liikmetel on võimalik sõna võtta. härra Miller, proua Miller, aitäh, austatud esimees mina esitan oma kolleegi härra Takula arvamust, kes paraku ei saanud ka täna tulla ning äh, pani mulle mõned asjad kirja. Euroopal on vaja ambitsioonikat vabakaubanduskokkulepet Austraaliaga, ulatuslikku kokkulepet, mis äh, piima, veiseliha, lambaliha valdkondades meie vajadustele vastab, see on väga oluline ning kokkulepped peaksid pakkuma nii meie kui Austraalia tootjatele mõistlikke võimalusi turule tulla. arvestada tuleb eh, Euroopa, vajadust suurendada Euroopa Liidu rolli maailmaturul selles vallas. ning eh, tuleks astuda läbirääkimistesse Austraaliaga, kes on suur põllumajandustootja, mis tähendab, et eh, me peame hakkama nendega konkureerima ning me peame andma aru, mida see endaga kaasa toob meie põllumeestele. raportööri seisukoht on äh, siin natukene liiga kriitiline, me esitame siin oma muudatusettepanekud sellega seoses, sest Austraalia põllumajandusturg, kui me seda vaatame ainult ohuna meile, siis on see minu meelest üle pingutatud. ma tunnen Austraaliat väga hästi. ma tean, et millised probleemid seal on seoses kliimamuutustega ja põuaga on regioone seal näiteks, kus toodetakse väga hästi, kus ei ole sellega probleemi, aga on regioone samuti, kus olukord on hoopis teine. me peame selgelt Euroopa Liidu poolt, Euroopa Liidu põllumajandusturu äh, esindajatena toimima ning äh, mõtlema, kus me järeleandmisi nõuame. me näeme tundlikke tundlike sektorite osas võimalust läbi rääkida ja samas peame oma huve kaitsma. ent üldjoontes oleme positiivselt seisukohal selle kaubanduskokkuleppe suhtes, sest see ei paku võimalust mitte ainult Euroopa majandusele tervikuna, vaid ka põllumajandusele. kui me hoolikalt oma tööd siin teeme, siis võiksime aktsepteerida Austraaliat võrdväärse kaubanduspartneriga ning eh, nendega kaubandussuhted luua selles plaanis, aitäh. Uh, thank you very much and... aitäh, esimees kuna ma olen raportöör Uus-Meremaa arvamuse osas, pean peaaegu uuesti eh, sõna võtma, siis vabandame ette, kui mõned asjad eh, tulevad, kui ma räägin mõnest asjast kaks korda. usun, et ulatuslik kokkulepe Euroopa Liidu ja Austraalia vahel on, on eh, võimalus mõlemale poole, poolele. tundlikud sektorid Euroopa Liidu põllumajanduse poolt peaksid saama arvestatud ja kaitstud järeleandmised põllumajanduse valdkonnas vabakaubandusläbirääkimistel, mis on juba tehtud, neid tuleb arvestada. ning ma tahaksin, et komisjon annaks selge hinnangu, esitaks selge hinnangu äh, tõenäoliste võitude ja, ja kaotuste osas sellest äh, kokkuleppest põllumeestele. ning minu meelest komisjon on tellinud uuringu või ise läbi viinud uuringu Äh, niisuguste kaubanduskokkulepetega seoses. ma ei tea, mis sellest uuringust on saanud ning ma küsingi, kui komisjoni esindaja siin on, kas nad saaksid öelda, kus see aruanne on, on, mida see sisaldab ning enne kui me hakkame liikuma edasi teiste kaubanduskokkulepetega, mille vastu ma ei ole, aga ma olen seisukohal, et me peaksime ikkagi päris hästi aru andma endale sellest, kuhu need asjad meid viivad ja härra Haugen minu meelest rääkis, et seda teemat käsitletakse. peame aru andma endale sellest, et meil on siin potentsiaalsed võimalused Euroopa Liidule sellest leppest. kui me saame leppe tasakaalu paika, siis Austraalia on kahekümne nelja miljoni tarbijaga riik ning meil on väga head suhted juba olemas paljudes sektorites. kaks tuhat kuusteist kahepoolne kokkulepe põllumajanduse valdkonnas, kahepoolsed kaubandussuhted Ehm, nende käive oli viis miljardit. kuid punktis seitse tekib mul küsimus Brexitiga seoses. me teame, et Brexitiga seoses tekib äh, raskeid küsimusi nii Euroopa Liidule kui Ühendkuningriigile põllumajanduse valdkonnas. kuid sel ajal, kui Ühendkuningriik on äh, liige siis ülejäänud kakskümmend seitse riiki, kui nad hakkavad äh, Brexitit kasutama ettekäändena selleks, et et äh, mingeid täiendavaid järeleandmisi saavutada, siis see ei ole õige vastus minu meelest nendele probleemidele, aitäh. aitäh, härra esimees. välja arvatud punkt kaheksa te, need teised soovitused ei, ei toeta hea kaubanduskokkuleppe sõlmimisest. tegelikult oleks meie jaoks, meie põllumajanduse jaoks niisugune lepe katastroofiline. Austraalia on maailma teine veiseliha eksportöör pärast Brasiiliat ning samuti ka lambaliha osas ning ma meenutan kõigile et, et kuuskümmend protsenti lihast eksporditakse Austraaliast, see on väga oluline näitaja. nii et seetõttu tuleks välja jätta veiseliha ja lambaliha võimaliku leppe raames, nagu punktis viis ka soovitatakse. selleks, et me ei kannataks selle konkurentsi tõttu. kõige parem oleks jätta ikkagi igale riigile võimalus ise läbi rääkida kokkulepe Austraaliaga ning mitte minna selle enesetapupoliitika teed aitäh. Fjellner, Posso Fjellner. kolleeg Fjellner, aitäh. ning vabandust, et äh, INTA liikmena olen põhjalikult tegelenud selle küsimusena ja olen käinud seal kohal ning tahtsin siia tulla ning äh, kuulata seda arutelu, sest ma tean, et meie komisjoni tuleb teie komisjoni arvamus. Äh, teksti lugedes ei, me teame, et see ei kajasta alati kõigi liikmete väljendatud seisukohti ning ma tahtsingi seepärast ise kohale tulla. ning hm, andes endale aru sellest, et äh, põllumajandustoodete ülemaailmne turg on väga, selle, selle toimimine on väga oluline teie sektorile, sellepärast et Euroopa Liit on maailma suurim äh, põllumajanduse ja toidu eksportöör Eh, seda öeldes ma ei taha öelda, et tegemist on probleemidest vaba valdkonnaga. veiselihast on siin juba räägitud, tõesti, see on tundlik küsimus. oluline on silmas pidada ka seda, et eh, tänase seisuga Austraalia eh, veiseliha import on kakskümmend neli miljonit tonni, nii sellest kaheksa, kaheksast tuhandest miljonist tonnist, ütleb esineja. nii et alla kolme kolmekümne protsendi. nii et me, me oleme väga madalal tasa, tasemel võrreldes Austraaliaga. aga ma usun, et, et ma, ma loodan väga, et meil õnnestub leida teie ettepanekust ka mõtteid seoses niisuguste positiivsete Euroopa Liidu huvidega, nagu näiteks juustuvaldkond, mida Euroopa, kus Euroopa Liit on eksportöör, sada viiskümmend neli miljonit eurot on meie ekspordimaht ja meie impordimaht on üks miljon eurot juustuvaldkonnas. ning äh, ma usun, et teie liikmed on pädevad ja teie ringkonnad on pädevad tooma välja teisigi valdkondi, kus me saaksime nii-öelda kasu sellest Äh, setaolisest kokkuleppest ning peaksime mõtlema ka teistele valdkondadele, muuhulgas eh, tege-, teema, millega ma ise tegelen, veini eksport. Austraalia veiniturg on praegu tõeliselt kiivas, kui me vaatame, siis me oleme netoimportöörid veini osas, me impordime eh, nelisada nelikümmend kuus miljonit eurot Äh, veini, aga ainult saja kaheksakümne nelja miljoni euro eest ekspordime Austraaliasse veini. ning äh, tekibki küsimus, kuidas see saab üldse niimoodi olla, sest me teame, et Euroopa veini tuntakse ülemaailmselt ju maailma parimana. ja kui me seda teemat äh, lähemalt uurime, siis näeme, et Austraalias on kõrged tollid Euroopa veinidele ning diskrimineeriv maksusüsteem Euroopa veinide vastu. ning ma olen kindel, et on ka teisigi valdkondi, kus äh, oleks võimalik nii-öelda pealetungile minna selle leppe raames ning äh, loodan, et teie liikmed saavad anda oma panuse nende kaardistamisse ja meie töösse, meie komis-, komisjoni töösse. olen kindel, et äh, lõppkokkuvõttes on kõige olulisem ju see, et see lõplik arvamus kajastaks tegelikkust ning äh, Euroopa põllumeeste reaalseid huve ning et seda ei, ei kasutataks mingi tavapärase protektsionistliku poliitika äh, suuvoodrina, mida keegi, ma loodan, ei taha, aitäh! tänan! täiesti ilmselt peab arvamus äh, lähtuma tegelikkusest, aga ka Euroopa Liidu huvidest, sest äh, sisuliselt need ju mängus on. me ei taha arvestada ainult teatud huve, ainult teatud valdkondade mõju, aga samas peame tagama, et meil on ulatuslik äh, et meil tuleb niisugune kõikehõlmav läbirääkimiste protsess, mis arvestab tervikut, kõigi valdkondade tervikut ning tahaksin tänada teid, härra Kellner, et tulite siia koosolekule. sest Intakomisjon on juhtivkomisjon ning me kindlasti soovime selles arutelus osaleda kui me vaatame Euroopa põllumajandusmudelit, siis peame vaatama ka tootmise mahte, koguseid. sest ka see mõjutab tootmise tõhusust ning konkurentsi aspekte. härra äh, Trabel, äh, ütlesin juba, et me ei tohi siin minna protektsionismi teed ja en, sisse enda, enda poole nagu oma riiki sisse pööra-, pöördumise teed. ent äh, protektsionismil on ka positiivsed aspektid, võtmesektoreid tuleb kaitsta. kui me vaatame äh, vabakaubanduskokkuleppeid, kus on ka põllumajanduse sätted, näiteks CETA, TTIP, Mercosur, Eh, siin on kõik ka veiselihasektor väga tundlik, samuti Uus-Meremaa ja Austraalia. ma olen välja toonud viis suurt põllumajandustootjat maailmas, kus põllumajandus on väga oluline ja meil, meil on see täpselt samuti. kui meie oleme nende hulgast eh, need, kes üha vähem kaitsevad meie tootjaid kõigis sektorites, sest me dereguleerime turgu, siis me näeme, kuidas eh, kuidas maailmaturu hinnad meid löövad praegu pärast turu dereguleerimist. ning me avame oma, oma tootjad äh, äärmuslikule konkurentsile, vaatame, mis see kaasa toob. tegelikult kliimakokkuleppe valguses me peaksime lõpetama Austraaliast liha sissetoomise maailma teisest otsast ning eelistama meie naaberriike et niisugust protektsionismi tuleks ajada. ma, ma olen võib-olla küll ainus, kes seda teeb, aga ma, ma siiski seda seisukohta esindan ning Erika Andrieu eh, seisukohad, millest ta mill, tõi välja ohu meie põllumajandusele, neid toetan ning eh, ma usun, et INTA-t komisjon tegelikult võiks Euroopa Komisjonilt eh, taotleda, et niisuguse, niisuguste läbirääkimiste puhul niisuguse suure põllumajandustootjaga alustataks põllumajandusest ja põllumajandust ei jäetaks nii-öelda viimaseks punktiks, mis tuuakse ohvriks ning tahaksin lõpetada Brexitiga seoses. Brexit on väga keeruline teema, me ei tohi unustada ma ei tea, Austraalia olukorda hästi, ma tean Uus-Meremaad paremini, aga kui eh, seitsekümmend kolm Ühendkuningriik eh, rääkis läbi Euroopa Liiduga ühinemise osa, siis siis eh, rääkisid nad läbi mitmed sätted, mis andsid eelis juurdepääsuga Uus-Meremaale ja Austraaliale lambalihaturu osas juurdepääsuga Euroopa Liidu turule. no sellega seoses tekibki küsimus, kas need äh, sätted jäävad kehtima pärast äh, Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ja tahaksime, et komisjon sellele vastaks. Tarabella, podju-. aitäh. härra Tarabella rääkis just väga olulisest küsimusest. siin on palju teemasid, mis on seotud põllumajandusega ja mis kõik peavad paika loksuma me peame vaatama, kas läbirääkimiste tulemusena saavutatav kokkulepe tagab meile selle, mida me soovime. meil on õnnestunud selleks, et, et sest kõik need asjad peavad kajastuma äh, lõppkokkuleppes ning äh, väga ulatuslik mõju võib olla järeleandmistel, mis põllumajanduse valdkonnas tehakse. me teame, et komisjon ja volinik on teinud järeleandmisi juba põllumajanduse arvelt. ning äh, kuulsime, kuidas härra Fjellner kasutas väga asjalikku argumenti, kui ta rääkis oma mõtetest seoses Inta komisjoni tööga. et vaadata tuleb nii-öelda medali mõlemat külge ja ta puudutas ka protektsionismi teemat. proua Antserva. aitäh! tahaksin nüüd lühidalt sõna võtta ning mõlema teemaga seoses, nii Austraalia kui Uus-Meremaa. esimene asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et võitja on alati üks ning reeglina on need suurettevõtjad ja kannatavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad kes, kelle puhul tootmiskulud on suuremad. usun, et väike ja suur to-, tootjad ei, ei võida midagi erilist ja ka kohalikud tootjad, väiketootjad ei võida midagi. sest tegelikult niimoodi hävitatakse töökohti ning kannatab maaelu areng. siin on veel mängus arenguid, mis on negatiivsed kliimamuutuste seisukohast. me räägime sageli kliimamuutuste problemaatikast ja väljendame muret sellega seoses, aga siis jätkame me poliitikat läbi kokkulepete sõlmimisel, mis suurendavad heitgaaside koguseid Eh, mille tulemusena hakatakse transportima tooteid eh, maa taha, mis on täiesti ebamõistlik, see on energia raiskamine. ning eh, peaksime seetõttu need läbirääkimised ära jätma. aitäh! härra Hoisling. aitäh, daamid ja härrad! kuulsin, olen täna palju kuulnud võimalustest selle kokkuleppega seoses põllumajandusele mina leian, et head kolleegid, kui te nüüd tahate öelda, et vein Euroopast, veini peaks Euroopast eksportima Austraaliasse, siis tekib mul küsimus, et miks siis mitte vedada veiseliha Iirimaalt Austraaliasse ka, see on täiesti ebareaalne. meil ei ole siin mingit võimalust, me peame seda kainelt tõdema me võime rääkida küll vabakaubandusest laiemalt, aga me ei peaks äh, neid kokkuleppeid vaatama eraldi, me peaksime võtma kõik need Mercosuri, Austraalia, Uus-Meremaa, äh, kõik need asjad peaksime võtma koos ette ja, ja, ja nägema, et Euroopa kaotab kõigi nende puhul, sellepärast et meil ei ole võrdseid konkurentsivõimalusi. ja see, kes ütleb, et Euroopal on äh, on siin mingi, mingi võimalus, see, see tegelikult puistab meie põllumeestele puru silma. et mis, mis see tegelikult siis endast kujutab, et maailma teise otsa veetakse tooteid, mis meil juba olemas on. kliimamuutuse seisukohast on see täiesti mõttetu. kaubandus kaubanduse pärast, jah, seda võib teha, aga ökoloogiliselt on see mõttetu. ma olen päri Erika Andreega ja teiste kolleegidega Ehm, need formuleeringud võiks olla natuke teravamad, aga ma, ma ei mõista seda, et, et lõppkokkuvõttes hakatakse ütlema, et läbirääkimised on siiski positiivsed. ei, me peaksime olema loogilised ja ütlema, et ei, meil pole mõtet neid läbirääkimisi pidada. et nagu me ei oleks Zeta ja TTIP protsessidest midagi õppinud. aitäh. Pani poseł Aguilera kolleeg Akeleera, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin rõhutada seda, et meie komisjonil tegelikult väga suurt mõju sellistele kaubanduslepingutele ei ole ja me ei tohi seda unustada, sellepärast et ähm, kui kellelgi siin on üldse mingisugust äh, mõjuvõimu, siis see on äh, Inda komisjonil, mitte meil. et me võime siin loomulikult äh, seda teemat arutada, siin on väga palju kaubanduslepinguid ja, ja paljud kaubanduslepingud kindlasti mõjutavad ka põllumajandussektorit, aga meil ei ole mitte väiksematki mõjuvõimu nendele otsustele võrreldes Inta komisjoni mõjuvõimuga. ja seetõttu ma arvan, et me oleme siin nõrgemas positsioonis ja ma ütlen seda ikka ja jälle ütles ta ikka jälle, et mingil hetkel keegi peab meie komisjoni positsiooni tugevdama, sellepärast eriti sellistel juhtudel, kui on tegu kaubanduslepingutega, mis mõjutab ka Euroopa põllumajandussektorit ja toiduainetesektorit ja siin tuleb rohkemat ära teha ja me peaksime siinkohal tegema koostööd INTA komisjoniga. ja nüüd Austraalia juurde. ma arvan, et on äärmiselt oluline tegeleda ka mõjuhinnanguga Austraalial on väga suur potentsiaal just veiselihasektoris ja kolleegid juba rääkisid äh, sellel teemal, härra Andreu rääkis siin ka suhkrusektori mõjust ja sellega seotud ohtudest. ja ja me ei müü isegi ähm, ühtegi liitrit Euroopa veini Austraaliasse, et ähm, härra Hoisling ka rääkis sellest, et et see on tegelikult täiesti võimatu olukord, et me ei saa oma veini müüa Austraalia turule, sellepärast Austraalia turg on nii kaitstud. aga austraallased tulevad äh, siia oma soodsate hindadega ja saavad äh, siis astuda konkurentsi meie tootjatega ja siinkohal on hinnangud väga erinevad, sellepärast et Austraalia hinnad on hoopis ähm, midagi muud veiniturul kui ähm, Euroopa veini äh, hinnad ja, ja ma vaatan, et meil ei ole siin võimalust mitte midagi teha selle olukorra muutmiseks ja ma sooviksin kuulda rohkem äh, mõjuhinnangu kohta ka komisjonilt ja ja kui komisjon ütleb, et eh, jah, selle kaubanduslepinguga minnakse edasi, et eh, on olemas ka vastavad stiimulid selle mm, kaubanduslepingu jätkamiseks. ja härra Tarabella rääkis siin ka protektsionismist ja me peame olema siin ettevaatlikud, sellepärast et mina ei soovi protektsionismi edendada. sellepärast, et eh, protektsionismi kasutab Trumpi administratsioon äh, USA-s ja mm, selle tulemusena me ei saa näiteks äh, teatavaid äh, mm, kalatooteid äh, müüa mm, USA turul. ja see mõjutab väga otseselt ka meie kaubavahetust. ning siin on tegu alles jäämäe tipuga ja kui jaanuaris tuleb ka USA kongressi vastav avaldus, siis me ka näeme, milline nende tulevane tegevus sellise kaubavahetuse puhul on. ja mis puudut-, see kogu lugu algas oliividega, aga see jätkub teiste toodetega, nii et mina ei toeta sellist protektsionistlikku poliitikat. ja ka Euroopas me ähm, kaitseme oma tundlikke sektoreid, näiteks mis puudutab ka mm, veise lihamüüki äh, Austraaliasse. mina protektsionismi ei toeta, sellepärast et protektsionismiga me tekitame ainult rohkem puudusi kui, kui eeliseid aitäh, ütleb härra esimees. ma sooviksin ka paar sõna öelda. ma arvan, et selle arutelu käigus me peame loomulikult arvestama sellega, et ka INTA komisjon on siia kaasatud, meil ei ole siin tegu mingisuguse suletud aruteluga. me peame arvestama ka erinevate mm, fraktsioonide seisukohtadega. ja siin on tegu põhimõtteliste teemadega, mida me arutama peame ja ma mm, ütlen väga tihti oma mm, kolleegidele Koopast, et ähm, kui me peame tegelema teemadega, mis puudutavad ka põllumajandussektorit, siis me teame, et siia on kaasatud ka INTA komisjon ja oluline on, et me saaksime võimalikult palju infot. nii et ka meie liikmed oleksid teadlikumad sellest, ähm, millised arutelud asid, aset leiavad, me peame oma tööd koordineerima, tegema koostööd ka teiste parlamendiliikmetega, et me täpsemalt teaksime, milline on äh, erinevate fenomenide ulatus. härra Tass. aitäh, härra esimees. ma kuulasin suure huviga seda arutelu ja kõik, kes mind tunnevad, teavad, et mina ei ole kaubanduslepingute vaenlane ega ka äh, protektsionismi äh, toetaja, aga kui me räägime kahepoolsetest kaubanduslepingutest, siis me peame olema siin ettevaatlikud, et ohvriks ei tooda mitte Euroopa eh, põllumajandustootjad ja Austraalia on väga oluline põllumajandustootja, ma vaatasin ka mõningaid eh, arve, eriti just eh, Uus-Meremaa kohta, seal on piimatoodang kaks, kaks tuhat kümme, kaks tuhat kuusteist kakskümmend neli protsenti suurenenud. aga meil on kaksteist protsenti. ja ma vaatasin ka statistikat, et kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kuusteist või eksport Uus-Meremaalt Euroopasse suurenes viis protsenti, Hiinas ka viissada protsenti, mis on ka arusaadav, sellepärast et Hiina loomulikult lähemal Uus-Meremaale ja ohtu tekitab ka monopoliseisund piimatööstuses Uus-Meremaal, nimelt üheksakümmend viis protsenti piimatoodetest toodetakse ühe ettevõtte poolt Uus-Meremaal, aga Ehm, Euroopas kümme suuremat eh, piimatoodete tootjat omavad ainult kolmkümmend kuus protsenti turust ja kui me vaatame ka ettevõtete suurust, siis keskmine ettevõtte suurus Uus-Meremaal on, on eh, nelikümmend kaks lehma ja Euroopas palju vähem. ja me peame arvestama ka äh, USA äh, kliimatingimustega, seal on püsirohumaid palju rohkem ja see, me ei ole siin konkurentsivõimelised ja Uus-Meremaa küll riigi toetust ei saa, aga samas äh, ükski komisjon, ükski parlament ega ükski Euroopa Nõukogu neid mingisuguste kohustustega ei kiusa. aga meie peame sellega arvestama ja, ja me ka näeme, et taimekaitsevahendite puhul on meil väga suuri probleeme ja me oleme ka kuulnud viimastel nädalatel, kui ambitsioonikad siin ollakse, aga samas me olukorras paranemist ei näe. nii et kui kaubanduslepinguid äh, sõlmitakse, et ka mina ja minu kolleeg olime ise kümme aastat hintakomisjonis, siis tuleks äh, arvestada ka piiratud tonnaažidega, sellepärast et me ei saa küll sajaprotsendiliselt Ähm, ennast kaitsta, aga sellegipoolest tuleb ähm, tonnaažide osas kokkulepped sõlmida ja äh, ma tean, näiteks ettevõte soovis kunagi äh, väga head ähm, juustu Austraaliasse eksportida, aga samas äh, Austraalia pool kiusas selliste sätetega, et ei olnud võimalik seda juustu sinna eksportida. ja ma kuulasin ka kolleeg Alli Kerre sõnavõttu, et täielik protektsionism meid kuhugi ei vii, vaid see ohustab sadu töökohti Euroopas. aga vaata, vahel mind äh, üllatab, et äh, nii suured äh, sarnasusi on erinevate organisatsioonide vahel selles küsimuses, näiteks nagu Greenpeace'il ja Trumpi administratsiooni seisukohtades nii et mina leian, et kaubanduslepingut ei tohi sõlmida selliselt, et ohvriks tuuakse Euroopa põllumajandustootjad, aitäh. Neutel. kolleeg Neutel. see natukene üllatab mind, et äh, härra Tess ütles, et, et ta ei soovi, et mingisuguseid äh, tingimusi ega kohustusi põllumajandustootjatele ette näha tulevikus, aga ma sooviksin põhimõtteliselt öelda, et kui me arutame mingit teemat, siis eh, me peame ka vaatama selle ehm, ehm, aluspõhimõtteid ja aluspõhimõtteks on see, et eh, et tooteid tuleb vahetada kahe kontinendi vahel ja tegu on siin kahe kontinendiga, mis on üksteisest vägagi kaugel. ja see tähendab, et see, et mul tekib probleeme selle põhimõttelisuse küsimusega. ja ka me peame arvestama sellega, et et me peaksime ka vaatama, milline selle kaubavahetuse tulevik olema saab ja seetõttu mina sooviksin põhimõtteliselt teada, et miks veiseliha tuleks transportida ühest kohast teise ja vastupidi ja siin räägiti ka juba juustust ja ja kui siin keegi silmades ärades äh, räägib sellest, et äh, väga suurepärane on juust rohkem eksport, aga arvestage sellega, et äh, samas me peaksime siis Brasiiliast rohkem soja importima, selle jaoks seal korraldatakse lageraiet vihmametsades ja selle sujaga siis kasvatatakse meil veeseid, nii et sellega on seotud ka Intekomisjon ja sellisel juhul siis puudused ja näiteks ka juustutootjate puhul jäävad Euroopasse, kõik hea läheb aga välja ja see näiteks juustu tootmine mõjutab ka meie põhjavee kvaliteeti, nii et ma sooviksin ikkagi teada, mis meil siin üldse üle jääb. nii et ma ei räägi siin ähm, tavamahus toodangust, vaid just ületoodangust, milleni see viib ja meil on ka väga suuri mm, küsimusi just äh, loomatervishoiu osas ja siin on räägitud ka juba ökoloogiast, keskkonnakaitsest ja kliimamuutuste kaitsest, nii et oluline on ikkagi ähm, selle tegevuse mõttekus, et see, et tehakse siin asju asjade pärast, kaubandus kaubanduse pärast, siis äh, kuidas me vastutame tagajärgedega oma tulevaste põlvkondades. nii et me võiksime seda küll teha, aga me ei pea seda tegema, sellepärast et võib-olla selline kaubavahetus ei ole mõttekas, nii et äh, ma sooviksin, et äh, väga ettevaatlikult äh, hinnataks ka sellist kaubalepingut Austraaliaga. härra Tess, väga lühidalt, aitäh, härra esimees, ma sooviksin lihtsalt proua Naiflile öelda, et ta ütles, et ma olen selle vastu, et, et põllumajandustootjad saaksid riigipoolset toetust, aga ausalt öelda, see on täiesti arusaamatu, et ta mind sellises ähm, asjas süüdistab, aga ma arvan, et ta ei võtnud seda ise ka tõsiselt. proua Hoibus. jah, selle viimase arutelu kohta ma midagi öelda ei sooviks aga me peaksime jääma reaalsuse juurde ja proua Nohlil on täiesti õigus, ta rääkis kogu südamest, kui ta ütles, et et mis mõtted sellel on, sellepärast et me räägime siin sellistest toodetest, mida ju mõlemal pool maakera eh, koha peal toodetakse ja INTA komisjoni kolleeg ütles, et meie eh, kaubandusbilanss on negatiivne, et kui palju veini läheb Euroopast Austraaliasse, vastupidi, nii et me peame arvestama sellega nii et isegi siis, kui me kõik tõkked kõrvaldame ja vein saab voolata edasi-tagasi, nii nagu me soovime, siis me peaksime ikkagi arvestama sellega, et, et Austraalias on vähem tarbijad kui siin, nii et igal juhul me seda bilanssi tasakaalu ei saa. nii et me peame ikkagi vaatama, mida me toodame, kus, millise turu jaoks ja, ja millisel kaubavahendusel on ikka ka mõtet, siin me peame arvestama ka kliimamuutustega kli,, keskkonnakaitsega. ja minu meelest proua Neuchel juba väga hästi ka selgitas seda, seetõttu ma ei hakka seda rohkem enam selgitama ja teised kolleegid ka juba rääkisid sellest. ma räägiksin ka paari sõnaga tonnaažist. Euroopa Komisjon määras kindlaks, et kui Austraalia lõuna Ameerika kaubanduslepinguid üheskoos käsitletakse, Äh, siis ähm, millised need mõjud on, et kui me lihaturgu avame ja liberaliseerime, siis ähm, Euroopa Liidu turule tuleb kolmsada kuuskümmend viis ähm, tonni rohkem veeseliha, nii et nii et ma ei, et siia tuleb niigi palju veiseliha sisse, ma ei tea, kas see lisatonnaaž olukorda muudab. ja raportöör siin juba ähm, tõi välja, millised probleemid on ja meie olu, roll on nüüd äh, vastutustundlikult tegutseda või välja tuua need probleemid. ja me lõppude lõpuks me siis ikkagi kirjutame sellele alla, et me peame ikkagi mõtlema energiaprobleemidele, kliimamuutustele ja ka põllumajanduse ähm, tulevikule. see on väga oluline punkt. ja ähm, oluline on, et Euroopa tarbijad saaksid kvaliteetseid äh, tooteid, aga meil on need siin turul juba olemas ja ma arvan, et äh, me, ka meie, kas meie tarbijad äh, tõesti võidaksid sellest, kui me veel lisaks igalt poolt maailmast siia transpordiksime asju, mis meil niikuinii siin olemas on? aitäh! aga mis puudutab nüüd äh, toodete kvaliteeti ja infot, siis äh, jah, tarbijatel on vaja lisainfot äh, ja kvaliteetseid tooteid. et siin on räägitud juba mm, probleemidest veiselihasektoris, parlament on seda küsimust arutanud. ja mm, sellised probleemid ei ole mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal, nii et me peame siin kindlasti kaubanduspoliitikas arvestama ka tarbijatega, aga loomulikult äh, see puudutab äh, mõlemaid osapooli, äh, härra Flanagan. Oh, arutelu on väga huvitav, tõesti. olemata kaubanduslepete vastu, usun, et me peaksime siiski tagama meie territooriumi ja eriti kõige rohkem haavatavamate piirkondade kaitse sest küsimus on ju nende lepete koosmõjust, CETA, Mercosur ja mitmesugused muud lepid, kavas on ka lepe Vietnamiga ja teistega, tekitavad äh, väga palju probleeme haavatavamatele piirkondadele, üks hetk. ma tegelikult äh, andsin äh, sõna teisele kolleegile, teie saate arutelu lõpus sõna sellepärast et mõned kolleegid äh, soovivad veel sõna, ma andsin tegelikult sõna härra Flanaganile. aitäh, ma olin lihtsalt äh, natukene viisakas, lubasin kolleegil ka enne sõna võtta. üks äh, asi, mis täiskogul tõesti esile on tõusnud kliimamuutuste puhul, on just ähm, see, et meil ei ole seal piisavalt arutajaid siis, kui me peaksime midagi ära tegema ja siis läheb asi komisjonidesse tagasi. nii et me unustame selle täielikult ära, mina ei, ei näe, kuidas see parem ja kuidas parem käsi teaks, mida vasak käsi teeb. kliimamuutuste osas tuleb kindlasti midagi ära teha ja ka see puudutab siis ka veiselihatoodangute ja ja me peame ka mm, vaatama, kuidas mm, kliimakaitset tagada, aga ma näen, et siin tegelikult mingisugust seost reaalsusega ei ole. ja üks mm, eelis, mis siit tuleneb, on suurenenud konkurents ja ma saan aru, et suurenenud konkurents viivab innovatsioonini ja, ja viib ka mõningates valdkondades parendusteni. ja võib-olla näiteks lüpsmisrobotid paranevad või midagi sellist, aga aga kui palju konkurentsi inimesed äh, suudavad ära kannatada, sellepärast et äh, kui, kui odavalt me siis suudame lõppude lõpuks äh, toota, kas lõpuks me võime ju üldse mitte midagi maksta tootjatele? nii et innovatsioon on ikkagi tõesti siis, kui me uuriksime välja, et kuidas inimesed Austraalias, Euroopa Liidus suudaksid elada ei millestki ja ma kuulen siin väga palju ähm, sõnu, mitte ainult kliimamuutustest, äh, kuulen palju sõnu ja ausalt öelda ma olen äh, ja, ja muret ja ausalt öelda ka sellist võltsmuret äh, inimeste tervishoiul ja me oleme arutanud seda ka Iirimaal juba mitmeid aastaid. ma kuulan ka väga palju ka BBC-d ja, ja nüüd me kuuleme seda väga palju ka Ühendkuningriigis ja öeldakse, et me võetame võtame midagi ette ja öeldakse, et jah, me oleme rääkinud nendest probleemidest, aga, aga me peame rääkima ka sellest, et äh, kuidas üldse mingit äh, sissetulekut tagada inimestele, sellepärast et see konkurents praegu viib inimesi äh, enesetappudeni. ja me kogu aeg räägime ja räägime seda, aga võib-olla me peaksime vaatama ka rohkem keskkonnaprobleeme. võib-olla me ei ei suurendaks kogu aeg seda konkurentsi, sellepärast et me ei ole mingid võidusõiduloomad, äh, võidujooksuloomad, vaid me peaksime ikkagi inimeste sissetulekut äh, suurendama ja selleks kindlasti ei ole hargmaised ettevõtted, kes seda teevad ja sellega me ja sellise konkurentsi taga ihalusega me lihtsalt suurendame ainult äh, enesetappude hulka. seda on näha ka meedias, pidevalt räägitakse aina rohkem põllumajandustootjate enesetappudest, kes lihtsalt ei suuda selle olukorraga enam hakkama saada nii et nii et hääletage selle poolt, kui te soovite, aga arvestage ka, mida see tähendab, sellepärast et eh, elamine on elamiseks, me ei ole ressursid, vaid me oleme ikkagi inimesed. suur tänu. härra Van Kandelaar, eh, suur tänu. Eh. aitäh. ma Ähm, ähm, jälgisin siin väga huvitavat ähm, arutelu ja ma näen, et inimeste arvamused on äärmiselt erinevad. ühiseks äh, äh, seisukohaks siin komisjonis on kindlasti põllumajandustootjate huvid ja põllumajandussektori roll, et see on äärmiselt oluline ka siin kaubanduslepingu puhul, nii et äh, kolleeg Andrea tekst toob välja, et et Austraalia on konkurentsivõimeline ainult põllumajandussektoris ja ta toob ka välja, et selle tõttu me peame olema väga ettevaatlikud just vabakaubanduslepingus, sest siin see küll äh, on tõsi teatavates mõttes, aga siin tuleb ikkagi mõningaid äh, parandusi sisse viia. sellepärast, et ähm, põllumajandustooted äh, moodustavad kümme protsenti meie vabakaubanduslepingutest ja praegu on meie kaubandus finantsilises positiivne ja me peame ikkagi rõhutama ka seda, et meie eksport oleks võimalikult mitmekesine ja selge on see, et et austraallased kindlasti soovivad meie ähm, kõrge kvaliteediga tooted, kui tegu on näiteks sealihaga, oliiviõliga, äh, šokolaadiga ja nii edasi, nii edasi, nii et me peame äh, põhimõtteliselt ähm, äh, väga põhjalikult ja ka arukalt tööd tegema ja nagu siin ka öeldi, loomulikult tuleb arvestada mõjudega ja me peame siin kaitsma nii oma aktiivseid huvisid kui ka passiivseid huvisid ja võtan sõna ka Uus-Meremaa osas. kolleegid, kui variraportöörid sõna soovivad, eh, siis nad loomulikult selle sõnaga oleksid saanud kui nad võtavad aga sõna debati jooksul hiljem, selle asemel, et sõna võtta kohe debati alguses pärast äh, raportööri, siis äh, saavad nad sõna ka igal juhul. proua Mäkinas, suur tänu, härra esimees, väga palju on juba ära öeldud ja ma arvan, me ei tohiks unustada seda, millest see äh, arvamus tegelikult räägib. nimelt me tahame sellele kaubanduslepingule anda meiepoolse seisukoha, me ei äh, ei otsusta siin selle üle, et kas me toetame seda või ei. meie tahame lihtsalt anda välja hoiatuse põllumajanduskomisjonina, nii nagu meie raportöör on sulle kirja pannud ja kolleegid seda kindlasti hakkavad parandama, sest et teatud murekohti siin on, eriti lõigud kolm ja neli, mis puudutavad äh, äh, delikaatsemaid tootegruppe, eh, nendes osas tuleb sõnumit eh, parandada, nii nagu härra Feller ütles, mis puudutab kliimamuutusi, keskkonda ja juurdepääsu veele, minu enda seisukoht on eh, see, et need on need teemad, mis hakkavad ülemaailmsel tasandil põllumajandust piirama, see on fakt, olenemata meie seadusandlusest ja sellel on kindlasti oma mõju ka kaubandusläbirääkimistel ma tahaksin teada ka, mida arvab komisjon lõikest seitse, sest nii nagu mina aru saan, siin siis äh, kaubanduslepingute osas, äh, mis praegu on läbirääkimistel ja potentsiaalselt tulevad läbirääkimistele, on laua taga jätkuvalt veel kakskümmend kaheksa liikmesriiki, sest Brexit ei ole veel läbi ja on tekkinud teatud küsimusi, et mis saab pärast Brexitit siis ma ei tea, kas komisjon praegu saaks meile seda selgitada, aga minu meelest oluline oleks, et nad seda siiski prooviksid. aga põllumajandusperspektiividest oleme me Mercosuri osas ähm, Uus-Meremaa ja Austraalia osas teatud murekohti väljendanud, aga ma ei ole vastu äh, kaubanduslepingutele, nii nagu ka teised on öelnud, aga ma arvan, et meie kohustus põllumajanduskomisjonina on oluline teatud tootegruppide puhul äh, muret väljendada ja komisjon peab teadma, millised äh, meie probleemid on äh, ja meie kõhklused on, kui nad nendele läbirääkimistele lähevad. me ei taha Euroopa põllumajanduspoliitikat ohtu seada, ühtne põllumajanduspoliitika meie põllumajandust Euroopas reguleerib ja seega see on tähtne, tähtis küsimus ja ma tahaksin, et komisjon vastaks nendele küsimustele, mis selles arvamuses on tõstatatud ja esitan muudatusettepanekuid ka. suur tänu, kolleegid kui Euroopa Liidu vaatevinklist äh, läheneda selle asjale, siis me näeme loomulikult seda, et ühtne põllumajanduspoliitika katab tervet Euroopa Liitu. ja võib-olla peaksime me äh, tegelikult rääkima sellest, et äh, tekiks ülemaailmne põllumajanduspoliitika, me teame, et probleemid on Euroopa Liidust väljaspool teinekord teistsugused kui meil siin Euroopas ja sellega tuleb arvestada läbirääkimistel, härra Anju suur tänu. eile helistas mulle keegi Austraalia saatkonnast. mul ei olnud aega nendega pikalt äh, lobiseda, aga nad saatsid mulle ühe briifingu dokumendi ja mulle tundub, et äh, siin käib kaks arutelu, kõigepealt Austraalia kohta ja siis Uus-Meremaa kohta ja mõned äh, kolleegid siin juba ütlesid, nad räägivad mõlema puhul juba ära oma jutu ja mina ka. austraallastele nimelt ei meeldinud nende avatud lõikude äh, Äh, lähenemine on, ta ütlesid, et äh, vabandust, esimeste lõikede osas Uus-Meremaa puhul räägitakse nimelt FTA-st äh, ehk täismahus lepingust Austraalia puhul räägitakse avasõnadena hoopis millestki muust, räägitakse konkurentsist, räägitakse põllumajandussektori kaitsest ja kaitsele väga palju survet ja mina äh, mulle tundub, et ma sain äh, vastuse sellele täna siin hommikul. üks kolleegidest rääkis äh, veini, Euroopa veini müümisest Austraalias, et see ei ole sugugi nii lihtne, kui äh, võiks arvata. vähemalt täna hommikul ma ei teadnud seda enne, et Euroopa veinitootjad põrkuvad mittetariifsete barjääride vastu ja ma kavatsen Austraalia saatkonnaga uuesti rääkida pärast tänast arutelu äh, ja küsin selle kohta ja kui te tahate tulla ka selle telefonikõne juurde, siis tulge. aga see võib-olla võib natukene selgitada seda, miks äh, Austraaliat niimoodi natukene diskrimineeritakse ja mitte Uus-Meremaad. nüüd äh, loomulikult need uut äh, kaubandussuhted nende uute nende, selle kahe riigiga tuleb arvestada Brexitiga, sest ebaproportsionaalselt väga suur osa sellest, mis äh, Uus-Meremaast tuleb Euroopasse, umbes kolmandik läheb Suurbritanniasse ja nendel on teatud äh, kvoodid äh, tariifidel, mille, mille ulatuses nad siis ei maksa. Nad nimelt äh, müüvad nii palju oma toodangut, aga Kagu-Aasiasse, see on metsik turg nende äh, ukse lävel põhimõtteliselt, eh, et nad ei täidagi neid kvoote Euroopa suunas ja tundub, et Euroopa turg hakkab kokku kuivama ja Kagu-Aasia turg nende jaoks on kasvav turg ja nende jaoks palju lihtsam ka sellele turule jõuda. aga ärgem unustagem seda, et Uus-Meremaa ja Austraalia põllumehed põhimõtteliselt eh, on eh, jätkuvalt nende puhul tegemist pereettevõtetega, põllumajandusettevõtted on pereettevõtted, nad ei saa ka valitsuste toetusi, aga oluline on see, et Euroopa põllumehed, meie põllumeeste kulud on kõrgemad seadusandluse pärast. elektrooniline identifitseerimine näiteks lammaste puhul, lambakasvatajad Euroopas peavad sellise süsteemiga liituma, Austraalias ja Uus-Meremaas sellist süsteemi ei ole, nad võivad äh, liha saada Euroopa turule ilma äh, ühegi märgistuseta. Austraalias meil ei ole näiteks ka äh, lämmastikuvabasid tsoone äh,, aga opti- ja, ja tegelikult sellised piirangud piiravad meie opti-, kõige optimaalsemat äh, äh lähenemisviisi. mulle veel meeles äh, ajad, kui äh, põllumehed võisid ise oma äh, loomi, kes siis mingil põhjusel, kas haiguse tagajärjel või, või muul põhjusel surid ära mat-, ise matta, nüüd tuleb need viia põletusjaamadesse ja nii edasi. ja siis tervishoiu ka seotud piirangud, selliseid äh, karme loomatervishoiupiiranguid, nagu on Euroopas, äh, Austraalias, Uus-Meremaal ei ole. kui need asjad kõik on teie jaoks väga olulised, äh, siis võib minna Euroopa supermarketisse ja öelda, et kas te kavatsete kaitsta Euroopa tootjaid ja kui te ei tee seda, siis me süüdistame teid ja mulle tundub, et äh, ja häbistame teid ja mulle tundub, et vot see on see kõige õigem lähenemine. Euroopa toodang, eriti Briti toodang, meie supermargid tahavad äh, äh, näha seda, et jälgitavus oleks toodete puhul näha, Uus-Meremaa, Uus-Meremaa ja Austraalia toodete puhul seda jälgitavust aga sugugi tagada ei saa härra esimees, ma ei tahaks küll hakata piirama kõigi, eh, kellegi siin kõneaega, aga võib-olla vaatate ise, et kui palju te parasjagu juba rääkinud olete, härra Valgarsell järgmisena ka. suur tänu, härra esimees. ma ei kavatse laskuda aruteludesse, eh, mille peamiseks eesmärgiks on konfrontatsioon kuigi loomulikult kõikide seisukohad on legitiimsed. ma arvan, et kõik võivad olla nõus äh, sellega, et põllumajandus ei saa kunagi olla kaubandusläbirääkimiste puhul ähm, vähetähtis teema, enne kui me sellega ei tohiks kaubelda, Äh, selles mõttes, et enne kui me sõlmime selliseid lepinguid, peaks väga täpselt vaatama, mida see tähendab näiteks meie teraviljasektorile, piimasektorile, lihatootmisele, nii nagu ka eelkõnelejad ütlesid. tähtis on minu meelest äh, ka tagada see, et geograafilised äh, päritolumärgistused oleksid kaitstud Euroopas, see on väga suure tähtsusega teatud tootegruppide tootjatele, näiteks mandlitootjatele me peame siin võitlema väga tõsise Ameerika konkurentsiga, näiteks mandlite puhul. aga vein, mandlid, tsitrusviljad, Euroopast pärit toodang on olnud alati väga kõrge kvaliteediga ja tuntud kui väga kõrge kvaliteetsed, kõrge kvaliteediga tooted. ja enne kui me sõlmime kaubanduslepinguid, peame me tagama selle, et see kvaliteet oleks kaitstud. loomulikult peame me liikuma toodete, vabandust, turgude avanemise suunas. kuid äh, näiteks luuviljaliste puhul tuleb leida uued turud mis saab pärast Brexitit, kõik need teemad äh, tuleb arvesse võtta juulis. tegin ma komisjonile ettepaneku kuulutada üks päev aastas puuviljapäevaks, selleks et ähm, meie põllumajandust toetada ja selliseid ettepanekuid kavatsen ma teha ka sellesse teksti, aitäh. suur tänu. proua Peti. suur tänu härra esimees, vabakaubanduslepingud on äärmiselt olulised, sest äh, vabakaubanduslepingute sõlmimine tähendab sellele, et meie põllumajand-, seda, et meie põllumajandustoodetele avanevad uued turud. kui need äh, lepingud on lisandväärtusega, siis on nad väga teretulnud. aga teinekord tekitavad nad ka tõsiseid äh, hirme teatud põllumajandussektorites ja need on need kohad, kus tuleb väga ettevaatlikult edasi liikuda. on olnud kolleege, kes kolleege, kes on oma muret väljendanud. ja oleme olnud tunnistajaks ka sellele, et vaatamata meie seisukohtadele sõlmitakse vabakaubanduslepinguid ilma meie muredega arvestamata. keegi ei kuula meid ära ja terve Euroopa Parlament peaks olema nendel läbirääkimistel palju tugevamatel positsioonidel. meie oleme ju ikkagi lõppkokkuvõttes rahva poolt otse valitud esindajad ja peame rahva muret väljendama. mis nüüd puudutab päritolumärgistusi, nendes kokkulepetes, mis on kolmandate riikidega sõlmitud või mis on praegu läbirääkimistel, pole olnud äh, näha seda, et Horvaatia tooted oleksid äh, kaitstud äh, geograafi geograafilise märgistuse, päritolumärgistusega. ja minu küsimus teile, härra esimees, ongi, et äkki te vaataks, et kuidas neid tootenimekirjad ikkagi kokku pannakse. Horvaatia on, on aastaid juba olnud äh, Euroopa Liidu liikmesriik, kaubanduslepingud on ka selle aja jooksul äh, läbi räägitud ja Horvaatia tooteid pole olnud mitte kunagi nimekirjas ja see on diskrimineeriv minu meelest. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tervitada kolleegi Fjellnerit ja tema seisukohti Äh, härra Fjellneri seisukohad on teada, selles mõttes, et ta on väga järjepidev, ta tahab kõik äh, Euroopa turu aksu, äh, uksed avada selleks, et Euroopa tootjad saaksid ka kõikidele turgudele siseneda. aga põllumajandustooted ei ole päris sa-, sarnased töö-, tööstuslikele toodetele. on teatud tootegrupid, mida toetatakse teatud piirkondades ja mida mitte. nii et äh, on piirkondi, mille, kus toodetakse teatud tooteid, mis on ka ainsad, mida saab seal toota, teatud kultuure. näiteks äh, on selliseid piirkondi, kus on võimalik ainult äh, lihakarja pidada. kui äh, need piirkonnad satuvad suure konkurentsi ohvriks, siis need piirkonnad surevad välja ja äh, need täiesti ja need kaovad, need piirkonnad ja kaotavad seal ka teatud äh, liigirikkuse. Austraalia ja Uus-Meremaa on kaks äh, suurt maailma ühed rikkamad riigid ja nendega läbirääkimised on loomulikult äh, tähtsad teatud töö, tööstustoodete ja teenistuste jaoks, mis puudutab aga põllumajandussektorit, siis äh, meie põllumajandustootjate struktuur äh, on täitsa teistsugune, äh, vaadake, milline on äh, meie mandrimorfoloogia ja võrrelge siis seal pinnast ja pinnase vorme Austraalias ja Uus-Meremaas. Nendel kahel riigil on aga olnud ka väga lähedased seosed alati loomulikult Uus-Britanniaga ja nüüd ajal, mille me valmistame siin ette Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, oleks äh, minu meelest äh, nendega, äh, nende riikidega kaubanduslepingute sõlmimine tähtis, isegi kui Ühendkuningriik sõlmib nendega siis rahvaste ühenduse all uue lepingu. Toot-, tuletan teile meelde näiteks lihasektori äh, E, Ühendkuningriik e, impordib miljoneid tonne liha e, peaasjalikult Iirimaalt, vist seitsesada miljonit, proua McInnes ütleb, aga ka Austraaliast ja teistest rahvaste ühenduse riikidest ja mida meie teeme, meie, eurooplased äh,, mida teeme meie siis sellises olukorras selle lihaga äh, tulevikus, mis praegu läheb äh, Inglismaale, kui nad hakkavad seda sisse tooma ainult Austraaliast ja Uus-Meremaalt näiteks? meie, meie meelest on oluline see, et suhted Inglismaaga ei katkeks, vaid et oleks oluline, et saaks selgus selle kohta, mida kavatseb äh, Ühendkuningriik teha pärast Euroopa Liidust lahkumist kaubandusläbirääkimiste osas, kui nad tahavad Euroopaga kaubanduskokkulepet, siis me võime mõelda sarnasele kokkuleppele, nii nagu Uus-Meremaaga või Mercosuriga meil on või Austraaliaga, kui nad aga ei taha sellist lepingut, siis tuleb välja kujundada uus strateegia. me peame jah, siin olema ettevaatlikud ja, ja selle töö ette valmistama teatud tootegrupid on kindlasti Ühendkuningriigi jaoks väga olulised, jätkuvalt juust ja vein, aga Austraalia puhul ärgem unustage, et nad tõesti üsna tihti on seal tegelikult tootjad Euroopa päritolu, nad on lihtsalt läinud sinna ähm, ja tahavad konkureerida peaasjalikult Hiina turul. kolleeg Dele, suur tänu, härra esimees väga palju on juba kolleegid ära öelnud enne mind. ma tahtsin ise rõhuda ainult sellele tõsiasjale, et minu meelest on äh, suurepärane uudis see, et Põllumajanduskomisjoni poole on üldse pöördutud ähm, kaubandusläbirääkimiste teemal ja ma arvan, et me peame võtma väga selged seisukohad kasutame seda võimalust ära. me oleme nimelt näinud seda, et INTA komisjoni seisukohad on olnud äh, tavaliselt meie seisukohtadest palju liberaalsemad ja ma arvan, et me peame nendega väga selgelt, äh, neile väga selgelt saatma sõnumi, äh, mille nad saaks edasi anda komisjonile, mis puudutab kokkulepet Austraaliaga, ma tahaksin tänada härra Andreed ära tehtud töö eest mina arvan, et tema seisukohad lähevad täiesti õiges suunas, ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Andrei ütleb, aga läheksin võib-olla kaugemalegi. näiteks veiseliha ja lambaliha puhul peaks nemad olema, need töötugrupid olema väljas läbirääkimiste mandaadi alt, sellepärast et põllumajandussektorist äh, vaadates meie eesmärgiks on ju meie põllumajanduse kaitsmine, nii nagu see oli ka Kanadaga sõlmitud kokkuleppe puhul meie peamiseks eesmärgiks, aitäh. suur tänu. ja nüüd annaksin nüüd sõna komisjoni esindajale härra Clarkile. arutelu alguses ma teid ei tervitanud siin saalis, ma vabandan, aga härra Clark saab esimesena sõna ja siis annan mul sõna tagasi uuesti härra raportöörile. härra Clark, palun well,. Thank, thank you, Chairman. aitäh, esimees. usun, et on väga oluline, et põllumajanduskomisjon koostaks arvamuse nende kahe leppe osas. et selles osas oleme kindlasti ühel nõul ning äh, oleme üldjoontes päri ka härra Andiö arvamuse suunitlusega. oleks asjalik ilmselt, kui arvamus tooks välja selle, et, et mõnes plaanis võiks saada vabakaubandusleppest Austraaliaga Euroopa põllumajandus kasu, et asi pole üksnes ühepoolne. nii on näiteks öeldud seda ka äh, arvamuse eelnõus Uus-Meremaa osas. tegemist on oluliselt suurema turuga ju kui Kanada turg. aga olles seda öelnud, olen päri üleskutsetega ettevaatlikkusele seoses tundlike toodetega põllumajandusvaldkonnas Austraalia läbirääkimiste kontekstis. oleme kindlasti päri härra Andriööga tema põhisõnumi osas, mida on toetanud mitu parlamendiliiget, et tuleks kaitsta meie tundlikke sektoreid. lambaliha, suhkur, riis, veiseliha need on valdkonnad, kus Austraalia on väga tugev. ning äh, seoses Uus-Meremaa arvamusega on ka siin äh, võimalus tagada kaitset äh, olemas viisil, mis ei, ei tähenda absoluutselt Austraalia toodete keelamist, me räägime osalisest liberaliseerimisest, räägime mitmesugustest nõuetest, tõketest, ei ole reaalne eeldada, et Austraalia vabakaubandusleppes on võimalik täiesti välja jätta mingeid äh, teemasid ning usun, et arvamus nagu selle arvamuse eelnõu Uus-Meremaa osas, seda teeb, äh, räägiks ka niisugustest võimalustest Austraalia osas. komisjon on päri arvamusega selles osas, milles rõhutatakse vajadust vaadata üldist mõju järeleandmiste puhul läbi erikokkulepete, mitte ainult äh, siis Uus-Meremaa või Austraalia kokkuleppes. komisjon kavatseb selle analüüsi läbi viia ning usun, et nõukogu mandaat, mille me sügisel saame, kajastab seda samuti. mõned äh, vastused veel küsimustele, mis on parlamendiliikmetelt kõlanud. punkti seitse osas Brexiti raportiga seoses ei ole komisjon jõudnud lõplikule seisukohale, mis äh, positsioonile asuda kaubanduslepete osas, mis sõlmitakse pärast Ühendkuningriigi lahkumist, aga praegune mõttesuund äh, ühtib paljuski sellega, millest on lähtunud härra Andrieu nimelt, et me peame hakkama arvestama ühel või teisel viisil seda, et pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa kahekümne seitsme liikmesriigi turg teatud valdkondades suhkur, lambaliha ja veiseliha näiteks oluliselt väheneb. ning lõpuks päris mitu sõnavõtjat tõstatasid kaht-, rääkisid kahtlustest seoses jätkusuutlikkusega kõrgemad tootmiskulud Euroopa Liidus võrreldes meie konkurentidega. ja siin oleks kindlasti abi sellest, kui põllumajanduskomisjon rõhutaks seda, et see kokkulepe, nagu teisedki kokkulepped, peaks looma stiimuleid jätkusuutliku põllumajandustootliku, põllumajandustootmise suurendamiseks ja tagama kõrgete keskkonnastandardite järgimise ja siin oleks meil läbi kaubanduslepete tõenäoliselt võimalik suunata meie partnereid eh, püüdlema kõrgemate standardite poole. ma loodan, et eh, ka muud mõtted, mis siin ruumis on kõlanud, eh, saavad sellesse arvamusse kirja. aitäh! Nie miał pan dyrektor ograniczonego czasu, no ale myślę, że... Tänan! härra Clark, ma ei tea, kas eh, kas teil on veel aega siia jääda, võib-olla jääb aega teile veel sõnade seoses järgmise arvamusega, aga nüüd annan sõna eh, raportööri esindajale. arv-, arutelu oli väga huvitav ning eh, olen väga rahul sellega, et kuulsin, et et kolleegid on suures osas samal arvamusel nagu raportöör härra Andrei Jõe olemata kaubanduslepete vastu peame me, see on meie kohus, kaitsta oma piirkondi, oma põllumajandustööd, tootjaid, eriti tundlikes valdkondades. kolleegid on juba rõhutanud seda, et probleemid, mis siin tekivad, on seotud suuresti sellega, et meil on palju taolisi kokkuleppeid, CETA, Mercosur, peagi Uus-Meremaa ja Austraaliaga sõlmitavad kokkulepped, Eh, siis eh, Sahara aluse Aafrikaga sõlmitavad kokkulepped tulevikus ja nii edasi, Lähis-Ida ja nii edasi. ehk siis just eh, selle koosmõjuga seoses võib tekkida probleeme. nii et meil oleks vaja mõjuhinnangut. mitu kolleegi on sellele üles kutsunud juba ning ma usun, et komisjon peaks koostama mõjuhinnangu põllumajandustootmise osas tundlikes valdkondades, lambaliha, veiseliha, samuti ka piimavaldkond mis on juba raskes olukorras üle Euroopa. et meil oleks vaja usaldusväärseid andmeid, mille pinnalt äh, olukorda võrrelda ning hinnanda majanduslikku mõju, sotsiaalset mõju, keskkonnamõju ja mõju piirkondadele, regionaalset mõju. niisugused järeldused, et meil on vaja rohkem infot nende kokkulepete koosmõju kohta meie valdkonnale, enne kui me hakkame otsuseid tegema ning ma rõhutan taas äh, põllumajanduskomisjoni arvamuse tähtsust INTA protsessile, me ei saa, me ei saa praegu sõlmida vabakaubandusleppeid ilma, et me põhjalikult arutaksime nende raames põllumajandusküsimusi, aitäh! tänan! usun, et saame selle punkti nüüd lugeda lõpetatuks. meil oli väga põhjalik, väga huvitav arutelu. palju eri seisukohti kõlasid ja kommentaare. ja nüüd lähme edasi järgmise teema juurde, mis on väga sarnane sisuliselt, sest siin me räägime läbirääkimisvolitustest Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga raportöör arvamuse osas meie komisjoni poolt on härra Nikolson ning äh, tahaksin meenutada kõigile, et muudatusettepanekute esitamisega seoses sellele arvamusele, Austraalia arvamusele, siis tähtaeg on esimene september kell üksteist ning kahekümne viiendal septembril võtame selle arvamuse vastu. see tuleb küll veel üle kinnitada ning Intas arutatakse seda oktoobris ja täiskogul e- ei tea veel täpselt, kuna see jõuab. nüüd liigume edasi ning arutame arvamuse eelnõu läbirääkimisvolituste kohta Uus-Meremaa kaubandusläbirääkimistega. raportöör on härra Nikolson, põhimõte on sama, et muudatusettepanekute esitamise osas vähemalt ja ootan huviga härra Nikolsoni sissejuhatavat sõnavõttu. me teame, et Uus-Meremaa on üsna sarnases olukorras põllumajanduse plaanis Austraaliaga ning ilma täiendava viivituseta ongi sõnum teile, härra Nikolson. aitäh, härra esimees. tõenäoliselt on õige öelda nii varasema arutelu kui selle arutelu osas, et meil on päris märkimisväärsed paralleelid. aga kõigepealt, eh, kuna härra Fjellner, tahaksin tänada härra Fjellnerit, kes küll praegu on lahkunud meie koosolekule tulemast ning eh, oma seisukohti esitamast. kolleegid võib-olla ei ole kursis sellega, et nii härra Andrei kui mina ise ka, meil jäi, eh, meil jäi vähem kui nädal aega oma eelnõude valmistamiseks ning äh, seetõttu me ei jõudnud äh, teiste raportööridega neid küsimusi arutada. mul on väga kahju, et härra Fjellner on lahkunud, aga, aga küsimus, mis, mis meie ees seisab, on tegelikult, et äh, meil peaks olema varasem informatsioon hindakomisjonilt ning nende aruteludega seoses. sest nii oleks võimalik neid seisukohti ühtlustada ja koondada. meid ei tohiks nii kaua nii-öelda pimeduses hoida et Kaubanduskomisjon ei tohiks äh, võtta siin niisugust positsiooni, et see on meie teema ja Põllumajanduskomisjonis ei puuduta, see puudutab meid, see on väga oluline. härra Klaak kahjuks ei vastanud minu küsimusele oma sõnavõtus seoses komisjoni aruandega, et kas on niisugune aruanne seoses äh, läbirääkimistega teiste riikide kaubandusläbirääkimistega ning seoses sellega, kui palju neid kaubanduskokkuleppeid me saame veel sõlmida enne, kui meil endal tekivad raskused, sest sisuliselt sellest räägiti juba, meil viidati Mercosurile täna hommikuses arutelus ning meil oli TTIP-ga ka analoogne olukord ja me teame, et komisjon praegu rõhutab Austraaliat ja Uus-Meremaad oma töös, sest TTIP on läbi kukkunud Trumpi valimisega Ameerika Ühendriikide presidendiks ning komisjon keskendub praegu ja komisjoni töötajad äh, on kõik äh, käsutatud tegelema Austraalia Uus-Meremaaga. me oleme sellega kursis, aga me peame, me peaksime mõtlema ka selle, selle üle järgi, kui palju neid kaubanduskokkuleppeid on võimalik sõlmida, enne kui me ületame Euroopa turu üle. ja see on küsimus, mille ma tõstatan. noh Äh, Austraalia sai esimeses, kuna seda käsitleti esimeses järjekorras, sai nii-öelda kõige teravamad kommentaarid äh, juba äh, endale, et võib-olla Uus-Veremaale neid nii palju ei jäänud, aga igal juhul praegu, kui Euroopa Liit on alustanud neid läbirääkimisi ja on soovinud neid alustada juba pikka aega, praegu loodetakse ametlikult läbirääkimised alustada enne aasta lõppu, nii ma aru saan oluline on, et meie komisjonil oleks siin sisend. Euroopa tootjad ei ole vabakaubanduse vastu. üks asi, milles osas me peaksime väga hoolikad olema meie komisjonis, härra Dantin rääkis sellest ning mm, proua Aguilera ka varasemates aruteludes, et me peaksime pöörama tähelepanu sellele, et me ei saa e, elada suletult, me peame olema avatud. meil, ja me näeme, meile võib-olla see ei meeldi aga meid peetakse protektsionistideks põllumajanduskomisjonis ning me peame vaatama ka, mis mulje sellest jääb, mida me räägime tulevikule. paljud tooted, millest me räägime, on sageli sesoonsed. ning äh, mul oli huvitav kuulda, nagu härra Gnulgi oli huvitav kuulda täna hommikul, et Euroopa veinitootjate jaoks on Austraaliasse äh, minek keeruline, sest palju on, on tollitõkkeid ning on selge, et see on ju teema, millega tuleks tegeleda niisuguste läbirääkimiste ajal ning täpselt samuti Uus-Meremaa puhul. me teame, et Uus-Meremaal on põllumajandussektor, mis lähtub hoopis erinevast mudelist kui see, mis kehtib Euroopa Liidus. see on väga konkurentsivõimeline ning äh, suunatud ekspordile. ning äh, seda mõjutavad rahvusvahelised äh, turud väga tugevalt, sest põllumajandustoetusi makstakse seal väga vähe nende väljakutsete tõttu ja selle olukorra tõttu on meil, oleme juba näinud suurt hindade kõikumist mitmetes sektorites ning komisjon peaks ruttu koostama aruande selle teemaga seoses. ning meil Uus-Meremaa vabakaubanduskokkuleppega seoses peaks olema selgus võimalike võitude ja kaotuste osas Euroopa tootjatele Euroopa Liidu võimalike järeleandmiste lõplik mõju vabakaubanduskokkulepete sõlmimise vältel eh, peaks siin arvesse võetud saama ning kui me teeme mingeid järeleandmisi Uus-Meremaale, siis peaks arvestama eh, juba WTO ja eh, praegust olemasolevate lepete raames tehtud järeleandmisi ma olen veendunud, et komisjon suudab neid läbirääkimisi pidada avatult, arvestades ja informeerides Euroopa Liidu peamisi sidusrühmi põllumajanduse valdkonnas. on võimalik sõlmida aus kokkulepe, õiglane kokkulepe. ma tahaksin, et komisjon näeks äh, põllumajandus- ja toidusektorit partnerina, mitte aga mingi vahetuskaubana, mis on võimalik ohvriks tuua lepingu sõlmimiseks. usun, et ulatuslik äh, vabakaubanduslepe Uus-Meremaaga on võimalik viisil, mis arvestab meie tundlikke sektoreid ja pakub äh, võimalusi ka meie tootjatele Euroopa Liidu rolli äh, suurendamisel maailmas põllumajandustootjate, põllumajandustootjana. aitäh, härra Nikolson! nüüd härra Karki aitäh, esimees. üks asi, mis mul on kõige rohkem meelehärmi valmistanud Euroopa Parlamenti tööle tulles, on asi, mida ma näen, mida ei õnnestu sageli teha põllumajanduskomisjonis, et meil ei õnnestu seista põllumeeste eest kaubanduslepete sõlmimisel väga huvitav on vaadata seda, mis toimus TTIP, Mercosuri, CETA protsesside ajal. me kuuleme, kuidas põllumajanduskomisjoni liikmed ütlevad, et jah, et siin võib tulla meil mingeid negatiivseid mõjusid veiselihasektoris, aga me saame, võidame seda, teist ja kolmandat piimanduses. mul on väga hea meel kuulda, et Uus-Meremaa lepe on laual, sest nüüd peaks olema selge põllumeestele kogu Euroopas, et kõigepealt kui me midagi kaotame veiselihasektoris Mercosuri ja TTIP ja CETA protsesside raames, siis selle eest me ei saa mitte midagi tagasi piimanduse valdkonnas. aga see on kõik tühiasi, kui me mõtleme ohule, mis praegu ähvardab meie piimatootjad, kui sõlmitakse niisugune nõndanimetatud ambitsioonikas kokkulepe, mida komisjon soovib sõlmida Uus-Meremaaga ja ma ei räägi siin üldse mõjust veel lambakasvatajatele. mis puudutab meie arvamust Uus-Meremaa kaubanduskokkuleppega seoses, siis on terve rida asju, mida me peaksime selgelt rõhutama põllumajanduskomisjonile me peame rõhutama, et osad valdkonnad peaksid leppest välja jääma, me peame arvestama Brexiti mõju. oleks väga imelik, kui me nüüd koostaksime põllumajanduskomisjoni arvamuse, milles me ei viita üldse Brexitile, arvestades neid ohte, mis Brexit endaga toob põllumajandustootjatele mitte ainult Iirimaal, vaid ka teistes riikides. arvestades seda, et meil on praegu olemas äh, kakssada kolmkümmend tuhat tonni äh, veise- ja lambaliha ostmiseks ja Uus-Meremaalt ja Ühendkuningriik ostab sellest kolmkümmend protsenti, see, see näitab, missugused ohud on varitsemas Euroopa tootjaid, kui me seda kuidagi ei piira ning kolmandaks peame nõudma, et jäetaks välja igasugused äh, viited investeerimiskohtutele nende lepete raames, sest eh, selgelt on, kui selgelt me hakkame aru saama, et need eh, leppeid sõlmitakse suurte hargmaiste ettevõtjate huvides. ja kui tekib eh, konflikt põllumajandus ja kogukonna huvide vahel ühelt poolt ja teiselt poolt nende hargmaiste ettevõtjate huvide vahel, siis, siis satume me raskesse olukorda ning sisuliselt on küsimus äh, praegu püstitatud nii, et kelle poolt on põllumajanduskomisjon? aitäh, härra Kaafi, kes võttis sõna esimesena. meenutan kõigile, et kell pool kaksteist on meil ette nähtud koordinaatorite koosolekud koosolek, nii et ärge palun korrake üle seda, mis te juba ütlesite, et kuna regioon on sama, siis kui te olete midagi juba öelnud, ei pea seda üle korda, korda, korra. nii et kaks minutit kõigile sõnasaajatele. härra Vase. aitäh, härra esimees, tõesti, ei ole siin vaja pikalt rääkida selle leppega seoses, mis on enesetapu, tapulepe meie põllumajandus, põllumajandustootjatele sest eh, see võimaldaks eh, lambaliha veel täiendavalt eksportida Uus-Meremaalt Euroopa Liitu, see oleks kuritegelik, kui see sõlmitakse. poliitiline strateegia sisuliselt tähendab täiendavat survet meie lambakasvatajatele, kes on raskes olukorras, nii et ei ole põhjust siin üldse pikalt rääkida, nagu Austraalia leppegi puhul usun, et siin on äärmiselt oluline, et lambaliha ja kõik teised valdkonnad tegelikult meie põllumajanduses ka jääksid igasuguse kokkuleppe raamistikust välja, sest vastasel juhul äh, tuleb hakata meil ennast õigustama ja meie vastavate valdkondade põllumaa, põllumeeste ees ja see võiks tulla, tuua kaasa väga rasked mõjud, muuhulgas ka enesetappe. suur tänu, härra esimees, tõepoolest siin väga palju juba eelmise arutelu ajal räägiti ära ja see tekst on väga heaks aluseks ähm, arutelude jaoks ähm, Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingu äh, osas ja tõepoolest me peame olema siin ambitsioonikad äh, kaubanduse valdkonnas ja paljudest äh, äh, sektoritest on küsitud ka juba, et kas tõepoolest see ähm, ähm, kaubandusleping ka meie huve teenib, see on seotud ka Venemaa embargoga, nii et siin on oluline ka kaubanduse mitmekesistamine. mina näen siin võimalusi aga me peame ka vaatama, milliseid ähm, võimalusi see kaubandusleping pakub ja seda ka ära kasutama ja ma ei hakka siin rääkima tundlikest sektoritest, sellest ei pea väga palju räägida, aga ma arvan, et väga positiivne on see, et põllumajanduskomisjon Inta komisjonile Äh, väga selgelt annab ka teada, milline meie seisukoht on, sellepärast et mis puudutab piimasektorit, siis see on selline sektor, ähm, mille osas me peame väga põhjaliku analüüsi läbi viima ja ma arvan, et tähtis on ka see, et me arvestaksime siinkohal ka Brexitiga ja isiklikult äh, ma ise ei ole küll ähm, äh, lamba- või kitseliha fänn, aga aga sellegipoolest ka Brexiti kontekstis me peaksime mõjudega arvestama. jaa ma arvan, et ähm, põllumajandus ja toiduainetööstus peab olema väga oluliseks ähm, osaks vabakaubanduslepingute läbirääkimisel kõrvuti teiste sektoritega. aitäh. Äh, proua Hoivus, aitäh ei hakka kordama seda, mis juba enne räägitud sai seoses kliimamuutuste ja kogu selle asja mõttekusega, neid tooteid äh, maailma teise otsa vedada. aga ma leian, et härra Nikolson tõstatas väga huvitava küsimuse. härra Nikolson küsis, kui palju neid kokkuleppeid on võimalik üldse sõlmida, enne kui äh, meie turud on täiesti üle ujutatud. kui ma vaatan seda, mis toimub piimaturul Eh, siis komisjoni arvud näitavad meile, et kui me nüüd eh, liberaliseerime siin, siis nelisada viiskümmend kuni nelisada kaheksakümmend miljonit, eh, miljoni euro väärtuses piimatooteid tuleb meie toodetele lisaks Euroopa turule, siis tekib küsimus, kas ei ole turg juba üle ujutatud. kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist novembrist novembrini Saksamaa kaotasime me nelisada kaheksakümmend üks piimaettevõtet ning äh, olukord on eelmisest kriisist küll paranenud, aga põllumehed on siiski raskustes ja, ja me mõtleme nüüd juba leppele Uus-Meremaaga, mis teeks, tooks endaga täiendava surve. piimatootjad äh, Uus-Meremaal saavad kaheksateist senti liitri eest ja nad ei, ei tule tegelikult sellega toime. mida me siin praegu teeme? seoses protektsionismiga. protektsionism on suur probleem, kui me ütleme, et et eh, jah, me näeme siin probleemi ja me kaitseme nüüd ennast selle eest. Eh, ei, ma näen, et probleem on, on siin pigem siis, kui me soovime oma ületootmisest vaba, vabaneda läbi selle eksportimise mujale ja siis, kui keegi teine tahab oma ületoodetud tooteid meile tuua, siis me ütleme, et ei, seda ei või. me peame mõtlema, mis on vajalik vabakaubanduslepetes ja, ja me kavatseme teha asjakohased muudatusettepanekud aitäh, kolleeg Hoibuš. tahaksin meenutada kõigile, muuhulgas ka proua Hoibušile, et ärgem korrakem seda, mis on juba öeldud selleks, et arutelu nii pikale ei veniks. sest me teame, et piimasektoris, piimaturgudel on olukord nii, nagu ta on. Mhm. aitäh! tänan raportööri selgete ettepanekute ja arvamuse eelnõu eest tõesti on väga tore, et põllumajandusvaldkond arvesse võetakse, Uus-Meremaa olukord on natuke erinev Austraalia omast. Äh, Uus-Meremaa turg, Uus-Meremaa mõjutab maailmaturgu väga tugevalt. kiitse, lambaliha ja piimavaldkond näiteks ning äh, arvamuses on sees ka kriitika Intakomisjoni aadressil, et neil oleks vaja rohkem informatsiooni, meid tuleks rohkem kaasata läbirääkimistesse. see on väga oluline küsimus, nagu ka küsimus mõistlikest kvootidest, mille, mida tuleks kaaluda ja nõuda. Intakomisjon esindab väga ambitsioonikat arvamust siin, et põllumajandus on üksnes kümme protsenti selle leppe mahust, aga aga samas meile põllumajanduskomisjonis peaksime arvest-, arvestama muuhulgas ka seda, et põllumajandussektor tagab päris palju töökohti ning me peame oma Euroopa põllumehi kaitsma taolistel läbirääkimistel. aga kui kokkulepe tuleb õiglane ja tasakaalukas, siis annab see ka meile võimalusi, nii et see, me ei ole kaubanduse vastu, aga meil on vaja häid kokkuleppeid, kui hakatakse mingeid kokkuleppeid allkirjastama proua Delay. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Nikolsoni töö eest, mille ta on teinud, mille tulemust me lugeda saame, aga tema arvamus minu meelest ei arvesta piisavalt põllumeeste huvisid Euroopas. ning äh, taaskord nagu seoses Austraalia kokkuleppega olen ma seisukohal, et tundlikud tooted, näiteks äh, veiseliha, lambaliha, peaksid äh, selle leppe raamest välja jääma. see paistab, ei ole härra Clarki arvamus, aga mina olen selle seisukoha kaitsja, sest äh, Uus-Meremaa turg, nagu härra Nikolson rääkis, on väga tugeva konkurentsiga ning väga vähe on, on siin võimalusi Euroopa tootjatele ja lisaks on seal ainult neli miljonit tarbijat. nagu Austraalia leppegi suhtel äh, olen seisukohal, et äh, et äh, siin on mängus meie, meie huvide kaitse, härra Tarabella, aitäh! mõned arvud kõigepealt. Uus-Meremaal on rohkem piimalehmi kui elanikke. Euroopas on üks lehm kahekümne esimene, ühe inimese kohta samas teine arv, äh, kaheksakümmend kaheksa protsenti piimast läheb eksporti. Euroopas läheb neliteist protsenti piimast eksporti. Euroopas aga soovitakse, et äh, loomulikult, et piimale antaks lisaväärtust, et siin pole põhjust punastada. Äh, ja ei, ei ole vaja punas, punastada sellepärast, et me hakkame kaitsma oma huvisid, nagu näiteks Kanadaga, Z-ga. Kanada kaitses oma piimaturgu see on väga reguleeritud äh, turg, tagab inimestele sissetulekud ja Kanada kaitseb seda ning ma tahaksin, et Euroopa Komisjon ütleks, et meil tuleb kaitsta võtmesektoreid. see, see ei ole midagi üle mõistuse. ning nagu ma oma eelmises sõnavõtus ütlesin, Ähm, Brexit Ühendkuningriik ühinedes äh, seitsmekümne kolmandal aastal rääkis läbi märkimisväärsed soodusimpordikogused äh, oma sõsarriikidega seoses ning ma tahaksin, et komisjon vastaks, kas, kas ta kavatseb neid leppeid hakata üle vaatama nüüd, sellepärast et äh, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, siis pole ju põhjust nendega jätkata või kui seda tehakse, siis tekib nendest konkurentsieeling Uus-Meremaale ja Austraaliale, nii et ma tahaksin vastust sellele küsimusele. et kuna nende lepete minu meelest eluaeg peaks olema ümber saanud Ühendkuningriigi lahkumisega siis, või lahkumise otsusega, siis tuleks teha sellest vastavad järeldused. aitäh, kolleeg Tarabella! koos härra Dantaniga võiksite võiksite neid küsimusi tõenäoliselt põhjalikumalt arutada, aga nüüd härra Flanagan, aitäh! väga huvitav arutelu. eelmises arutelus seoses kaubanduskokkulepetega John Clark kasutas väljendit suhteline teineteise täiendavus ning ja ma, ma olen kindel, et tõlgid mind tänavad selle eest, aga igal juhul see oli seotud minu märkustega ja teiste liikmete märkustega selle kohta, kas meil tekib olukord, kus me näeme, et täpselt samu kaupa, kaupu veetakse laevaga eri suundades. et see suhteline teineteise täiendavus oli see fraas, mida ta kasutas. ja kasutati näitena ka mandleid, et kuidas äh, mandleid äh, siis äh, veetakse laevaga ühes suunas ja Euroopa tooteid teises kohas. no ma tahaksin öelda, et et, et see mandlite transport tõenäoliselt inimestele seal, kus ma elasin, väga head meelt ei tee, aga mida see suhteline teineteise täiendavus tähendab siin? mida me hakkame eksportima nii suures koguses, et seda on põhjust tõesti laevaga vedada vastupidises suunas meile veetavatest kaupadest mööda. kus see suhteline teineteise täiendavus on? Uh, thank you, Chair. Um... Aitäh! kaks märkust. kõigepealt rääkisin laupäeval äh, Lääne-Taremi piirkonnas ühe põllumehega, et kellel on nii lehmad kui lambad, rääkisin seoses võimaliku kokkuleppega Uus-Meremaaga ja see on mõte, mis varem ei ole kõlanud, äh, nimelt loomade tervishoiu nõuete küsimus. Uus-Meremaal on karjad palju suuremad ja sisuliselt äh, lambad sünnivad mäenõlvadel ning äh, lammaste surevus on suurem ja tallede suremus ning äh, paljud nendest loomadest surevad üsna piinarikkalt, sellepärast et näiteks põllumehed ise ei, ei ole nende sünnitu-, nende sünnituste juures. ning selle põllumehe arvamus oli, et Euroopa või Briti Äh, loomade puhul on tagatud äh, loomade tervisekaitse palju kõrgemal tasemel, näiteks ütleme, mis puudutab noorloomade sündi. teiseks, seoses Brexitiga. kaubanduslepped on oma olemuselt juba keerulised asjad ning Brexit on ka keeruline ja kaubanduskokkulepete sõlmimine Brexiti ajal on kahekordselt keeruline ning äh, üks küsimustest, mis tõenäoliselt kerkib, on seotud sellega, et Briti valitsus üritab iga hinna eest sõlmida väljaspool Euroopa Liitu uusi kaubanduskokkuleppeid ning Austraalia ja Uus-Meremaa on selged kandidaadid, meil on sama keel, meil on äh, sarnane ajalugu või seotud ajalugu ning äh, tegelikkus on seetõttu selline, et Austraalia ja Uus-Meremaa positsioon on väga tugev seo-, läbirääkimistel Ühendkuningriigiga oma nõuete läbisurumiseks ning seetõttu on suur tõenäosus, et odav lambaliha ja odav veiseliha hakkab jõudma Ühendkuningriiki ja, ja kui see jõuab äh, toidutööstusse, siis on väga raske juba eristada äh, Uus-Meremaalt ja Austraaliast tulnud lihast tehtud tooteid Inglismaalt või to tehtud toodetest ja kui neid lubatakse Euroopa Liidu turule, siis siis on äh, väga raske öelda, et äh, nüüd tuleks ühte või teist tolli, äh, tollimäära kohaldada nendele toodetele. et see olukord on väga keeruline ning jälgimise tagamine on väga raske. see on asi, millele tasub mõelda aga kindlasti Ühendkuningriigi põllumeestele see olukord tuleb raske, on neid, kes ütlevad, et me ei tohiks lubada odava liha sissevedu Uus-Meremaalt ja Austraaliast, aga samas meil on palju tarbijad, kes saavad endale ainult odavat liha lubada ja paljud inimesed, kellele see üldse korda ei lähe. kuna te eelneva arutelu käigus sõna ei võtnud, siis saite natukene rohkem aega praegu kolleeg Nevrov. daamid ja härrad, härra Clark. ma olen nõus ähm, härra Nikolsoni arvamuse ähm, tooduga, aga ma arvan, et äh, mõningaid aspekte tuleks ikkagi rohkem esile tuua. sellepärast, et äh, Uus-Meremaa majandus on palju äh, liberaalsem ja rohkem suunatud ekspordile kui meie oma. paljud äh, kolleegid juba mainisid tundlikke sektoreid ja mina äh, sooviksin mainida äh, piimasektorit ja lambakitseliha eriti. ja ma tooksin ühe näite. Uus-Meremaa elanikkond on neli koma viis miljonit elanikku praegu aga ta ek ekspordib Euroopa Liitu põllumajandustooteid kahe koma kolme miljardi mahus. Euroopa Liit omalt poolt ekspordib põllumajandustooteid Uus-Meremaale neljasaja viiekümne miljoni mahus. see on neli kuni viis korda vähem. teisalt Ehm, mee tootmine Uus-Meremaal on viimase viie aasta jooksul kahekordistunud ja seetõttu ma leian, et ehm, mesi ja vaha, mesilasvaha tuleks eh, välistada sellest tulevasest kaubanduslepingust. mõned ehm, kolleegid juba mainisid siin geograafilisi tähiseid ja mina olen veendunud, et geograafiliste tähiste süsteem oleks samuti kaasata sellesse vabakaubanduslepingusse me teame, et äh, meil on mõningaid äh, küsimusi mõningate riikidega selles osas, mis puudutab äh, siis ähm, geneerilisi tooteid ja ma mainiksin siinkohal eelkõige just TRIPS-i kokkuleppe artikleid kakskümmend kaks, kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. ja geograafilised tähised on äärmiselt olulised ka meie pärandi jaoks ja seetõttu me leiame, et me peame ka geograafilise tähiste süsteemi kaitsma ka läbirääkimiste protsessi käigus. ja ma arvan, et ka Uus-Meremaa peaks ähm, pürgima selle poole, et ka nende huvisid tunnustatakse Euroopa Liidus. paljud siin rääkisid ka juba Brexitist. ma tooksin ühe näite. kui me räägime nüüd ähm, veiselamba lihast, nelikümmend protsenti Uus-Meremaalt läheb ähm, Ühendkuningriiki. ja sellega tuleb arvestada. sellepärast, et äh, vastasel juhul meil tekib ähm, õiguslik äh, vaakum, äh, mis võib jällegi survestada Euroopa tootjaid. ma esitan ka vastavasisuliseid muudatusettepanekuid ja ma loodan, et ma saan nendega tähtajaks valmis ning ootan huviga koostööd härra Nikolsoniga. suur tänu, kolleeg Aguilera, palun. ma teen väga lühidalt. ma sooviksin välja tuua ühe erinevuse võrreldes Austraaliaga, sellepärast et Eh, siin on majandus natukene erineva, siin on eh, suurettevõtted, palju eh, hargmaised ettevõtteid Austraalias ja seetõttu on oluline, et siinkohal me peaksime nõudma ka Euroopa standardite, nii sotsiaalsete standardite kui keskkonnastandarditest kinnipidamist ja siin juba kolleeg Brennan rääkis ka looma heaolust ja mm, me peame ka neid standardeid omavahel võrdlema ning see on äärmiselt oluline kindlasti ka muudatusettepanekute valguses. oluline on see, et me muudatusettepanekut esitame, aga tähtis on ka see, et kui me soovime, et me siinkohal saaksime mõju avaldada, et sellisel juhul me peaksime need muudatusettepanekud ka infokomisjonis esitama, kui nad seda teemat arutavad. suur tänu, proua kolleeg, et ka nii lühidalt tegite ja nüüd kolleeg Klaar. aitäh ütleb komisjoni esindaja. ma ei hakka enam üle kordama seda, mida juba ütlesin, aga mainiksin ära mõned punktid. kõigepealt me oleme vägagi nõus äh, selle arvamusega, see on tõesti tasakaalus, tasakaal tuleb äh, säilitada äh, just tundlikes sektorites ja nii nagu Austraalia puhul siis täielik välistamine tundlike sektorite puhul ei ole realistlik, seda kahel põhjusel. kõigepealt Ehm, teine osapool kindlasti ei ole nõus sellise välistusega, see ei oleks ka meie poolt realistlik ettepanek ja teiselt poolt, kas see teile meeldib või mitte, siis WTO ehm, eeskirjad näevad ehm, ette ka ette ka selliste täielike välistuste vältimise ja me peaksime vaatama, kuidas seda sektorite välistamise äh, küsimust äh, arutada. ja siin ka küsiti, et äh, mitu ähm, vabakaubanduse lepingut me suudame ära kanda, vaid aga oluline ei ole mitte see vabakaubanduslepingute arv, vaid sissetoodava toodangu maht ja me oleme kumulatiivsete hinnangute kohta mõjuhinnangu teinud ja seda siis hiljuti sõlmitud vabakaubanduslepingute osas ja ka nende osas, mida praegu mm, läbi räägitakse, puudutab Ukrainat, Vietnami, Lõuna-Aafrikat ja me vaatame ka mm, Kanada poole ja Jaapani poole, TTIP, Mercosur, Austraalia, äh, Uus-Meremaa, Mehhiko, Tšiili, me oleme kõikide nende vabakaubanduslepingutega arvestanud ja ka vastava arvamuse avaldanud. ja oleme teinud ka eraldi hinnangu, teeme eraldi hinnangu Austraalia ja Uus-Meremaa kohta, nii kui nõukogu siis vastava mandaadi saab läbirääkimiste jaoks, siis kaubanduspeadirektoraat ka käivitab mõjuhinnangu koostamise nende vabakaubanduslepingute osas ja kindlasti selle mõjuhinnangu tulemus saab olema ka vabakaubanduslepingu läbirääkimiste keskmes. ja härra Tarabella küsis Brexiti kohta ja WTO äh, kvootide kohta ähm, äh, lamba äh, liha osas. ja Brexiti osa on tõesti väga oluline, seda tuleb käsitleda nii nagu Austraalia puhul ja, ja kindlasti me Ehm, vaatame Brexitit ka eh, WTO eeskirjade eh, valguses eh, ja nii nagu siin öeldi, et uue Ühendkuningriik ehm, kui imporditakse nelikümmend protsenti Uus-Meremaa lambalihast, nii et sellega tuleb kindlasti ka arvestada läbirääkimiste käigus. aitäh, härra Nikolson, palun! aitäh härra Clarkile komisjonist äh, selle selgitusest. ja ma nõustun härra Clarki seisukohaga, et ähm, et ähm, võib-olla oleks väga hea, kui meie sekretäriaat saaks ka komisjoni äh, aruandest, äh, sellest raportist ähm, koopia, sellepärast et sellest oleks kindlasti suur kasu meile. ja mis puudutab veise- ja lambaliha importi, ma kuulsin, et ähm, see import äh, hävitab ähm, Euroopa turu, aga ausalt öelda just Euroopa on hävitanud sealse äh, veise- ja lambaliha äh, turu. sellepärast, et kui soovitakse veise- ja lambaliha tootmisega edasi jätkata, siis ähm, peab olema kas siis Ühendkuningriigis või siis ähm, Euroopa Liidus ja nii, et me peame täpselt siis vaatama, kuidas me äh, seda sektorit käsitleme, nii et et ähm, ma ei ole päris nõus sellega, et me täielikult siin hävitame Euroopas veise- ja lambalihatööstuse sellise impordiga ja siin juba räägiti ka eelistest ja äh, millised eelised on meil, millised on Uus-Meremaal. ja kui me nüüd siin oma äh, arvamust tutvustame äh, Inta komisjonile ja teeme seda, koostame oma arvamuse väga protektsionistlikult, siis nad kindlasti isegi ei hakka seda, sellega arvestama. oluline on see, et Inta komisjon arvestaks meie arvamusega ja sellisel juhul me peame ka hakkama koostööd tegema teise komisjoniga ja ma arvestan ka härra Clarki märkusega selles osas, ähm, mis puudutas mõningaid puudujääke meie arvamuses, ma juba ütlesin alguses, et tegelikult meil oli väga vähe aega selle arvamuse ettevalmistamiseks, aga kindlasti see jätkusuutlikkuse küsimus on tähtis ja mis puudutab Brexiti küsimust, siis siinkohal me peame seda küsimust arutama. sest nii nagu mina olen aru saanud äh, praegustest läbirääkimistest ja, ja, ja nendest kvootidest, siis siis ähm, läbirääkimised leiavad aset nii, nagu äh, need toimuvad ja kindlasti teised riigid ei saa hakata arvestama siin äh, Brexiti probleemiga. aga mina ja härra Andrea teeme kindlasti äh, koostööd ka selles osas, et Brexit, Brexitit käsitlevad punktid veel kord läbi arutada ja oluline on, et meie seisukoht oleks ühine, sest tegu on väga oluliste teemadega ja äärmiselt oluline on ka see, et meie põllumajanduskomisjonis saaksime ka mõjutada neid vabakaubanduslepinguid, sellepärast et liiga kaua meid on juba jäetud kõrvale, võib-olla me oleme ka selles ka ise süüdi, aga igal juhul me peame olema võimelised oma seisukohta kaitsma ikka. daamid ja härrad muudatusettepanekut esitage palun esimeseks septembriks kella üheteistkümneks hommikul. ma näen, et äh, meie komisjonil on soov ka mõjutada äh, Inta komisjoni tööd tulevikus, aga härra Nikolson, see arvatavasti ei ole võimalik, et äh, meie arvamus sellises vormis ka täielikult hintekomisjonis vastu võetakse. sest ähm, meie seisukoht on, nende seisukoht on pigem liberaalne, see on mõningates aspektides ka vastuolus äh, meie komisjoni seisukohaga. ja siin on siis ka küsimusi volinikele Malmström Hauganile ja ma arvan, et ähm, me peame ka komisjonilt rohkem tähelepanu nõudma just põllumajandusküsimuste jaoks. olukord on selline, et, et põllumajanduskomisjonid äh, äh, põllumajandusküsimused satuvad ohvriks just teiste küsimuste arutelu ajal, näiteks mis puudutab teenuste pakkumist ja nii edasi. ja seetõttu on tõesti samuti oluline, et mõjusid hinnatakse ja see puudutab äh, siis ka läbirääkimisi mitmete osapooltega. ja nagu siin öeldi juba, läbirääkimised peavad lähtuma tegelikust olukorrast, ka põllumajandustootjate tegelikust olukorrast. niisiis suur tänu kõikidele raportööritele, suur tänu ka Euroopa Komisjoni esindajale, suur tänu nende sõnavõttude eest ja arutelus osalemisest. me teeme nüüd kolmeminutilise tehnilise pausi ja siis jätkame koordinaatorite kohtumisega. ja kell kolm jätkame jällegi komisjoni kohtumisega.